Okay, good afternoon, ladies and gentlemen. I would like first to welcome the tere pärastlõunal, daamid ja härrad, kõigepealt tere tulemast ekspertidele, kelle oleme kutsunud täna hommikul siia. härra Püüresen, härra Agnelli, härra Georgiev ja härra Capone. hiljem tutvustame neid siis enne, kui nad sõna saavad. ma meenutaksin teile, et täna keskendume kuulamisel viienda põlvkonna mobiilistandardi ehk siis 5G tulevikule ja räägime sellest, kuidas erinevaid tehnoloogiaid oleks võimalik omavahel ühendada selleks, et luua uus teenus, millega oleks võimalik parandada siis äh, tarbijate kasutusvõimalusi. aitäh ITRA komisjoni liikmetele, kes kõik on tegelenud aastate jooksul juba 5G ühendustega, kaasa arvatud raportöörid proua Pilar del Castillo Vera, Michal Boni, Miia Petra Kumpula Natri ja Carlos Sorinju. ning ma annaksin teile teada, et meil on kaks ja pool tundi aega selleks kuulamiseks. ning ma paluksin, et eksperdid räägiksid maksimaalselt kümme minutit ja siis äh, küsimusi esitada tahtvad saadikud peaksid ka enda kõneaega piirama selleks, et ekspertidel oleks siis hiljem aega nendele küsimustele vastata ning nüüd ma annaksingi kohe sõna lühidaks sissejuhatuseks Carlos Sorinole, kes on raportöör. kaks minutit, palun. Obrigado, Sr. Presidente. Queria saudar também o, o painel deste, desta audição tão, tão... aitäh, esimees! tere tulemast meie külalistele, kes on täna siia tulnud tänasele kuulamisele selleks, et rääkida digitaalse tuleviku ühendatusest. see on väga tähtis küsimus. tegemist on tehnoloogilise arenguga ja sellepärast on meil vaja selget poliitikat vastavalt Euroopa väärtustele. me oleme natukene ajakulust maha jäänud, meil ei ole ka olnud piisavalt vahendeid, me ei ole näinud ette piisavalt suurt eelarvet selleks, et ülejäänutele järgi jõuda ja sellepärast ma tahaksingi nüüd ekspertidelt teada saada, kuidas te näete meie positsiooni võrreldes USA, Hiina, Korea, Jaapaniga? me oleme küll maha jäänud, aga see võib olla ka võimalus, sest me ei saa lihtsalt kopeerida, kopeerimine ei ole lahenduseks, me peame lähenema sellele küsimusele novaatorlikult ja me ei tohi teha neid vigu, mida tegid teised. tulevik on digitaalne ning ühendatus tähendab ka läbipaistvust. meil on vaja klientidele suunatult töötada, peame oma tööd tegema väga laiapõhjaliselt meil on kaks tähtsat programmi, ja ka raportid nende programmide kohta. mina olen siis raportöör ühes küsimuses, mina räägin Wi-Fi for EU ähm, programmist oma raportis. meil on vaja tõesti Äh, kattuvat võrku, meil on digitaalset identiteeti ja see digitaalne identiteet peab olema Euroopa tugev identiteet. me peame oma töös seadma suuri eesmärke äh, ning nõukogu ja Euroopa Parlament on tegelikult selle tuleviku juba paika pannud ja see on väga heaks märgiks. meil on uus finantsraamistik aastateks kaks tuhat kakskümmend üks kuni kaks tuhat kakskümmend seitse põhimõtteliselt oleme ju selle üle juba otsustanud ja see on ka digitaalse Euroopa jaoks väga tähtis. ma olin variraportöör ka mitmeaastase finantsraamistiku küsimuses. võin kinnitada, et püstitatud eesmärgid on suured ja minu arvates oleme me praegusel hetkel tegemas tõesti äh, suunda näitavat tööd. meil on vaja digitaalseid tehnoloogiaid kasutada selleks, et uus toimimisvõimeline Euroopa kõikide kodanike jaoks luua. aitäh! nüüd teen ettepaneku, et jagame oma arutelud kaheks erinevaks osaks, kuid enne on meil veel proua Pilar del Castillo Vera, kes on raportöör Euroopa elektroonilise kommunikatsiooni koodeksi osas. palun. Uh, uh, to... aitäh kõikidele külalistele selle võimaluse eest uh, teiega arvamusi vahetada. kõigepealt, mis puudutab ühendatuse küsimusi, siis ühendatus on tõesti äh, Äh, eeltingimuseks selleks, et Euroopas tahaks gigabitti äh, ühiskond, nutikad linnad, neljas tööstusrevolutsioon äh, ja nii edasi on lihtsalt näited selle kohta, et meil on vaja kõrge kvaliteediga kiiret ja turvalist ühendust. me aga teame, et praeguses seisus Euroopa ei ole võimeline investeerima äh, taristusse nii palju kui vaja. viissada kuni kuussada miljardit eurot on arvatavasti vaja ja üheksakümmend protsenti peaks tulema siis just äh, digitaalsele sektorile ja meil on vaja välja töötada stiimuleid selleks, et neid investeeringuid leida. seda tuleb toonitada. elektroonilise kommunikatsiooni koodeksis tuuakse ka seda välja, et me peame ära kasutama erinevaid võimalusi, toetamaks investeeringuid ähm, kõrge võimekusega nõrk, võrkudesse. meil on vaja ka sellist regulatiivset raamistikku, millega on võimalik investeeringuid toetada. uus õigusloome toetab turupõhiseid lahendusi, äh, taristu loomine ja ka kasutamine peab olema operaatorite ja kasutajate vahel otsustada, sest niimoodi on meil võimalik ka konkurentsivõimet parandada. sellele lisaks selle raamistikuga parandatakse ka ühendatust, sellepärast et spektri osasid jaotatakse õigeaegselt äh, Äh, parandatakse tema vastupanuvõimet ja toetatakse 5G võrku, jagades siis erinevaid sagedusi ja seda veel enne aastat kaks tuhat kakskümmend. ja lõpetuseks tahaksin öelda, et meie Euroopas oleme täiesti erakorralises olukorras. meie oleme esimesed, kes võtavad samme digitaliseerimise osas. me ei tohi ära unustada seda, et meil on viissada miljonit tarbijat ja Euroopa SKT moodustab äh, Euroopa SKT on väga suur ja meil on konkurentsivõimeline tööstus, nii et me saame kasutada neid võimalusi ning ühendatus on tõesti eeltingimuseks selleks, et me saaksime digitaliseerimise Euroopas täielikult lõpule viia. aitäh! aitäh, proua Del Castillo Vera! Te ütlesite, et me saame esimest korda maailmas olla esimesel kohal. ma olen terve oma elu IT-süsteemis töötanud ja tõesti, see oleks esimene kord. nüüd aga läheme esimeste kõnelejate juurde ja pärast nende esitlusi on meil võimalik ka arutelusid pidada. kõigepealt härra Antonio Capone, kes on Milano Tehnilisest Ülikoolist, ta on professor ja ta annab meile üleüldiselt ülevaate 5G võrkudest ja sellest, kuidas erinevad praegused võrgud tulevastest võrkudest ja teil on kümme minutit, proua Kap-, härra Capone. Thank you, thank you, Mr Chairman, thank you for the invitation. suur aitäh teile kutse eest, suur au on siin viibida järgnevatel minutitel üritan ma vastata mõningatele küsimustele, mis minu meelest on olulised, kui me 5G-st räägime ning üritan vastata ka kuulajate küsimustele. ning alustagemgi küsimusest, üldisest küsimusest, miks 5G on erinev eelnevatest põlvkondadest ja miks see meie jaoks oluline on. minu meelest on siin kolm erinevust ning äh, üritan neid lühidalt selgitada. see, mida te siin näete, on 5G kolmnurk. see on üks kõige tuntumaid äh, pilte 5G-st, see näitab äh, erinevaid kasutusvõimalusi, kuid see ei ole ruut ega, ega ring, vaid kolmnurk. sellel on suur põhjus. nimelt esimest korda ei paranda see lihtsalt ülekande kvaliteeti, millega saame äh, vastu võtta ja edasi saata andmeid, vaid ühest küljest äh, on tegemist äh, usaldusväärsuse suuremini, teisest küljest on tegemist ka energiakulu ning ühendatud esemetega. see sellega seoses peab ütlema, et esimene suur erinevus on see, et 5G on võimeline haldama korraga mitmeid töötingimusi ning samuti ka teenindada enneolematult palju äh, et, äh, aplikatsioone. samuti kasutatakse ära äh, virtualiseerimistehnoloogiad, mis võimaldavad äh, üritavad üles ehitada mitmeid füüsilisi Eh, võrgustikke, mida on võimalik ette valmistada äh, ja aktiveerida sõltuvalt äh, erinevatest äh, aplikatsioonidest. ning teine suur erinevus on see, et 5G-ga on selline võrgustik, mida on võimalik tükeldada spetsiifilisteks virtuaalvõrgustikeks, mida saavad hallata uued kasutajad kolmas erinevus on see, et 5G kasutab täiel määral äh, ka äh, mobiilpilvevõimalusi, äh, see on platvorm, mida on võimalik kasutada erinevate aplikatsioonide eh, kasutamisel ja juhtimel ehk siis kolmas erinevus on see, et see muudab võrgustiku programmeeritavaks platvormiks, mis on avatud erinevatele kasutaja aplikatsioonidele. see on ka põhjus, miks meil on väga palju erinevaid kasutusvõimalusi, millele saame toetuda. kuid äh, küsimus äh, on selles, sellega seotud ka minu teine küsimus, miks äh, on Euroopa digitaalmajanduse jaoks võtmetähtsusega 5G võimalused ära kasutada. meile on räägitud digitaalsest üleminekust juba mitu aastat, kuid eh, kuid arenenud ühendavus, mille 5G võimalikuks teeb, on võtmeelement, mis seni puudus oli. ning eh, taristu, mis parandab ühendatavust, võib eh, digitaalse ülemineku olukorda täielikult muuta väga palju erinevaid aplikatsioone, eh, mis praegusel hetkel välja kujundatakse üle terve Euroopa, võivad leida rakendust eh, väga enneolematult paljudes tööstussektorites. muuhulgas võib öelda, 5G annab keha eh, kunstintellekti ajule ning kui ei ole instrumente et füüsiliselt äh, e-, eesmärke ellu viia, siis on intellekt äärmiselt oluline. seega, äh, kas 5G võimaluste täielik ärakasutamine või kõrvalejätmine mõjutab äh, Euroopa digitaalse ülemineku tulevikku? teine oluline aspekt on see, et võrgus, taristu kättesaadavus vähendab äh, Äh, vähendab barjääre. Äh, ning nende barjääride kaotamine on väga oluline idufirmade jaoks ja VKE-de jaoks. ning äh, uute ideede sisseviimisel on 5G kiire kasutamine võtmine väga oluline nagu eh, nutitelefonid, mis on loonud eh, platvormi äpipõhise majanduse loomiseks, aitab 5G luua platvormi digitaalsete eh, äppide kasutusele võtmiseks tegelikus maailmas. teine aspekt on see, et erinevalt traditsioonilisest internetist, mis lõi väärtust globalisee-, globaalsel tasandil, on 5G kohalikuma tähtsusega. 5G on reaalmaailmaga rohkem seotud ning äh, aplikatsioonid ei saa olla piisavalt üldised, et neid globaalsel tasandil välja pakkuda. sellega seoses on vaja toetuda kohalikele majanduslikele ökosüsteemidele lahenduste ja toodete leidmiseks Euroopa majandusel on võimalus kasutusele võtta väärtuseid, enamuse väärtustest, mis viis keele üleminek kaasa toob, laskmata sellel ära kaduda. millised, nagu te teate, viimaste aastate jooksul on 5G-d katsetatud mitmel pool Euroopas. minu kolmas küsimus on, mis ta me oleme eh, sellest õppinud üle, ümber Euro-, üle Euroopa ma olen isiklikult olnud eh,, olnud kaasategev Milano eh, piirkonnas eh, läbi viidud katsete osas. selle läbiviijaks oli Vodafone pluss kakskümmend kaheksa partnerit pluss kümme avalikku ettevõtet ning eh, katse läbiviimine eh, oli üheksakümmend, maksis üheksakümmend miljonit eurot ning seitse sektorit või arvatavasti võtavad selle üle. väga huvitav on näha, kuidas äh, lahendusteni jõutakse ning äh, kuidas äh, võrguoperaatorite roll muutub ning kuidas vertikaalse kasutuse, vertikaalne kasutuselevõtt muudab seni tavapäraseid ideid. kuid nende katsete puhul, kas võib öelda, et on erinevus 5G teooria ja praktika vahel. ausalt öeldes äh, arenenud infrastruktuuri eelised äh, on äh, raske töö tulemus. väga suur töö on vaja ära teha koha peal ning erinevate aplikatsioonide osade kokkupanemine on tehniliselt keeruline ning veel keerulisem on see siis, kui soovite need ideed äh, ärimudelitesse muuta. seega meil on tõeliselt vaja muuta äh, suhteid äh, telekomitööstuse ja teiste tööstussektorite vahel ning peame toetuma avatud innovatsioonile selles valdkonnas. millised on väljakutsed järgnevatel aastatel? ilmselt te teate, enamusel, äh, enamustes riikides 5G muutub eh,, muutub eh,, võetakse kommertstasandil kasutusele ehk pärast pikki aastaid uuringuid võetakse see tavakasutusse, kuid arvata, et nüüd oleme tippu jõudnud ja nüüd turul osalejad peavad parima Äh, parim, parimaid võimalusi ära kasutama, siis äh, peab ütlema, et väga palju on tööd ära teha ning tuleb aru saada ka sellest, mis on vaja edasi teha. järgmised aastad on väga olulised selleks, et otsustada, kuidas 5G potentsiaali oleks võimalik ära kasutada reaalmajanduses ning äh, riigi poliitika suuline suund on sealjuures väga oluline. üks tähtsamaid väljakutseid on investeeringute toetamine, sest meil on vaja eh, võrgustiku kiiret kasutuselevõttu. võrgustiku eh, kasutusele võtmine viie või kümne aastaga mõjutab majandust väga erinevalt. nagu me teame, Euroopa eh, võrguteenuste turg on üks, üks kõige konkurentsivõimelisemaid ja kõige konk-, suurema konkurentsiga turgusid terves maailmas, kuid äh, probleeme on endiselt taristutesse investeerimisega. meil on ka muid probleeme, näiteks üks äh, on eriti oluline Itaalia jaoks, sest meil on erinevad äh, piirmäärad elektromagnetilistele heidetele ning see võib eh, tähendada ka eh, suurt lisakulu võrgustike väljatöötamisele. Eh, koostöö on siin eriti tähtis ning erinevate telekommunikatsioonisektorite, sektori osalejate koostöö on äärmiselt oluline 5G tööstusliku arengu jaoks. kohalike ökosüsteemide kasvu arendamine on samuti väga oluline, see aitab toetada kohaliku tasandi kultuuri ja majanduslikku arengut ning äh, on oluline panus uute digitaalmajandusse. meil on vaja lihtsustada ka koostööd avatud innovatsioonimudelite kasutusele võtmiseks meil on vaja finantseerimisvõimalusi idufirmade jaoks, väikeettevõtete jaoks. on probleem, sest Euroopa riikides on see väga erinev. kokkuvõtteks öelda, et 5G äh, on tõeline võimalus Euroopa jaoks, et saadaks äh, oluline roll digitaalmajanduses Euroopa erinevused kohalikul tasandil võivad äh, osutuda eelisteks, kui neid hästi juhtida ja riigi poliitika peaks garanteerima, et äh, taristutesse investeeritakse piisavalt ning meil on vaja stimuleerida ka sektoriülest koostööd. aitäh. Uh, aitäh, see oli väga huvitav esitlus, kui ma kokkuvõtan siis kõige olulisem lause on see, et, et et kui me kasutame täiel määral ära kõik 5G poolt pakutavad eelised, siis võib see olla väga oluline Euroopa Liidu digitaalmajanduse jaoks tulevikus, aga nüüd äh, lähme teise kõneleja juurde, tahaksin nüüd anda sõna härra Daniel Gergijevile, GSM-ast, avaliku poliitika haldur ja tema räägib siis äh, tulevase 5G võrgu eelistest ja äh, tõketest selle teel ähm, ja teil on kümme minutit, härra Gergijev. aitäh, lugupeetud daamid ja härrad, mul on väga hea meel siin olla äh, ja rääkida nii olulisest teemast sellel olulisel teelahkmel, kus Euroopa praegu on. ma töötan GSMA e heaks ja see esindab rohkem, väga paljusid telekomi operaatoreid ja kakssada viitkümmet e-, ettevõtet, mis on osa mobiilsest ökosüsteemist ja me aitame valitsustel äh, tulevikus, äh, parema tuleviku nimel kõiki ühendada ja tahaksin alustada sellest, et ma räägiks, et mis on meie äh, tööstusambitsioon 5G vallas ja siin on lühidalt sellest juttu, et me tahame äh, piiritud äh, ähm, turvalist mobiilset ühenduvust tagada ähm, ja tagada tulevasi võrgustikke ükskõik kas sõltumatult või siis äh, partnerluses teistega, kiirendada tööstuse digitaalset üleminekut, äh, andes pa-, äh, võrgustikke ja mm, platvorme, mis võimaldavad siis tööstust digita-, e-, digitaliseerida äh, revolutsioneerida mobiilse lairibaühenduse kogemust, äh, mis võimaldaks kasutada tehisintellekti ja vastavaid teenuseid ja äh, siis ähm, töötame, aitame välja töötada siis ka uusi kasutusvõimalusi, mis toetavad 5G äh, kasutuselevõttu ja kriitiliste kommunikatsiooniteenu-, sideteenuste jaoks ja eelmise aasta lõpus me viisime läbi uurimuse kuueteistkümnes äh, äh, ma- äh,, arenenud riigis ja küsisime viieteist tuhandelt inimeselt, et mida nad siis äh, ootavad äh, viis keelt ja neil oli võimalus valida erinevate vast-, erinevaid vastuseid äh, ja me näeme, et nad soovivad rohkem kui pooltel juhtudel paremat äh, ühendust, kõrgemat kiirust ja siin me näeme, et kus me oleme võrreldes teistega, et vä-, äh, me igas kvartalis vaatame, et kui, kuidas on lugu 5G ühendustega ja siin slaidis, slaidil on näha, et juhtiv on Lõuna-Korea üsna suure edumaaga, kui vaadata, et seal on 5G ühendusi umbes kuuskümmend protsenti, järgneb USA, siis Jaapan ja nagu siin näha on, Euroopa Liidu keskmine kahekümne kaheksas riigis ja siis järgneb Hiina, selle slaidi puhul on oluline see, et need neli maa, majandust, muuhulgas äh, Euroopa Liit, äh, et seal on umbes seitsekümmend viis protsenti 5G äh, ühendustest kahe tuhande kahekümne viiendal aastal ja tahaksin siin nüüd näidata, et liikmesriikide vahel on üsna suured erinevused Euroopas ja on mitu liikmesriigi, kellel läheb üsna hästi, võrreldes näiteks äh, Jaapani ja uue, võrreldavad näiteks Jaapani ja USA-ga, aga umbes kaks kolmandikku jäävad äh, keskmisest alla ja öö, ähm, ja tahaksin keskenduda peamiselt äh, poliitikaküsimustele ja millised on poliitilised väljakutsed. väga lühidalt tahaksin äh, rääkida äh, rakendusest ja spektripoliitilistest probleemidest äh, ja kasutuselevõtu poliitikatest Euroopas. tahaksin tänada selle komisjoni esimeest selle töö eest, mida te olete teinud, üritades äh, Euroopa Liidule panna tõesti väga euro-, 5G alal äh, korralikku alust ja see on lõpule viidud nüüd ja see on väga oluline. Ähm, liikmesriigid rakendavad seda väga äh, hästi tulevikku vaadates ja see tugineb kahele asjale, et mis on liikmesriikide individuaalne ambitsioon ja kui äh, tugevalt nad usuvad 5G eelistesse nende kodanike ja majanduste jaoks ja kas nad on valmis otsust, loobuma lühiajalistest, lühiajalisest kasust 5G pikaajaliste eeliste heaks. nii spektri puhul on väga oluline mõista, et spekter Euroopas võib aidata 5G-l eh, tegelikkuseks saada, võib, võib seda väga palju takistada ja ma olen siin äh, need äh, jaganud nelja valdkonda, sest oluline asi spektri puhul Euroopas on, et äh, oleks võimalikult palju õigel ajal äh, litsentse õigel viisil õige hinna eest ja keskendudes ta-, varustusele, siis on oluline, et oleks võimalik 5G-ga arendada selliseid äh, kiirusi, mida tarbijad äh, e-, eeldavad, et kaheksakümmend kuni äh, sada megahertsi C-ribas ja üks gigahertz kahekümne kuue gigahertsi puhul operaatori kohta. ja kui me räägime tingimustest, siis oluline on, et need litsentsid oleksid niimoodi, et tingimused oleksid saavutatavad, realistlikud, innustaksid tegema investeeringuid sel viisil, nagu on vaja 5G jaoks ja kui me räägime äh, Äh, litsentside andmisest, siis äh, kolm nädalat tagasi äh, avaldasime poliitikadokumendi, et millised on peamised head tavad litsentside andmisel, ähm, tihti on räägitud oktsionitest, arvates, et need sobivad alati, aga on peamised põhi, põhimõtted, mida me oleme näinud paljudel turgudel kogu maailmas, et kui neid rakendatakse litsentside andmisel, siis annavad need paremaid tule-, tulemusi majanduse ja turu jaoks. ja lõpetuseks hinnaküsimus. me oleme näinud, kuidas teadusuuringute kaudu, mida me oleme teinud ja ka teiste sõltumatute uuringute kaudu, et kui palju, kui suurt mõju omab hind ja aastahinnad ühenduvuse jaoks mitte ainult Euroopas, vaid kogu maailmas. ja üks asi, mis siin on oluline hinna puhul, on, et hinnad innustaksid suuremat ühenduvust ja investeeringuid, mitte lühiajalisi suuri kasumeid ja äh, on mõned väga olulised tehnilised väljakutsed, äh, millega Euroopa silmitsi seisab ja mil-, esimesena tuleb tegeleda G kahekümne viie gigahertsi puhul ja see on üks äh, olulisematest ühendu-, lairibaühendustest ja üks oluline asi on, Euroopa lähenemine on olnud väga konservatiivne ja liiga kaitsev ähm, ja sellel on tegelikult üsna suur mõju äh, tööstuse võimekusele seda spektri osa kaasa, kasutada. kui me räägime C-ribast, siis siin on üsna oluline selle defragmenteerimine. Euroopa algus oli üsna hea, sellepärast et see harmoneeriti kogu Euroopas üsna tükk aega tagasi juba, aga kahjuks on terve rida kasutajaid, kes kasutavad sellest väikest osa, nii et liikmesriigid peaksid ähm, tähelepanu pöörama sellele, et nad võimalikult kiiresti ähm, selle killustatuse kõrvaldaksid ja ähm, C-bändi puhul peab, tuleb tegeleda sünkroniseerimise ja võrgustike koos eksisteerimisega ja see on üsna suur väljakutse, kuna Euroopa Liidul pole praktiliselt mitte mingit kogemust olnud selliste spektriosadega ja see võib tekitada üsna palju selliseid alasid, kus, kus ühendust ei ole, kui ei tegeleda sünkroniseerimisega. ja nüüd kasutuselevõtu väljakutsed räägin siin kahest erinevast teemast, ühest, millest just rääkis äh, professor Capone, EMF-i poliitika ja ja siis hiljuti just äh, avalikustasime ühe uuringu ja me näeme, et siin on mingisugused äh, riigid, mis ei pea kinni Euroopa Komisjoni soovitustest, mis tugineb rahvusvahelistele äh, tuhande üheksasaja üheksakümne üheksanda aasta suunistele ja tule, tulemuseks on see, et umbes veidi vähem kui kolmandikul Euroopa kodanikest on tegemist siis mitte nii tõhusate mobiilvõrkudega ja kui seda probleemi ei lahendata, siis takistab see ka 5G kasutusele võtmist. ja veel üks aspekt, mis on väga oluline, see on ähm, asukohapoliitika. me, te näete, et me oleme teinud siin seda, et me oleme analüüsinud erinevate liikmesriikide poliitikaid selles osas, et kui kaua läheb aega selleks, et mingi baasjaam saaks loa ja ja see võib ulatuda kolmest kuust kahe aastani ja tuleb märkida, et lisaks sellele suurele erinevusele on tihti väga palju erinevaid kihte, näiteks liikmesriigi asutused või kohalikud või piirkondlikud asutused, nii et siin on tõesti väga palju haldustõkkeid, mis ähm, tekitavad palju probleeme kiire äh, kasutuselevõtuga, nii et siin on üsna äh, konservatiivse hinnanguga tegemist, aga 5G puhul hinnatakse, et äh, jaamu peab olema rohkem, siin ma räägin räägin kolmest korrast rohkem, ma tean, et räägitakse ka sellest, et kümme kuni sada korda peab jaamade arv suurenema. nii et äh, väga keeruline oleks 5G-d äh, kasutusele võtta, kui neid poliitikaid ei äh, mm, lihtsustata ja artikkel kakskümmend seitse kommunikatsioonikoodeksist toob näiteid selle kohta äh, ja see on väga oluline, aga see ei ole ähm, ainus lahendus, mis võimaldaks ähm, äh, kiiresti kasutusele võtta 5G-d, meil on vaja uusi mikrokohti ja see võimaldaks äh, uutel operaatoritel kasutada kõiki äh, spektri osi, mis äh, on äh, seitsesada, kaheksasada, üheksasada, äh, kaks punkt kaks ja nii edasi, et siis oleks täiendav, ähm, täiendavad võimalused operaatorite käsutuses. ja tahaksin lõpetusa, lõpetada positiivselt ja öelda, et lõpuks kõik need väljakutsed minu arvates on ka võimalused sest äh, see kõik on liikmesriikide kätes äh, ja nende võimekus neid, äh, nendele kollektiivselt läheneda ja neid kollektiivselt juhtida, et praegu meil on väga hea koostöö, aga meil on vaja tõesti seda, et oldaks kolleegid, oldaks solidaarsed äh, ja tõesti võetaks juhtroll, üritades üksteist toetada, mitte lihtsalt vaadata, mida me oma riikides teeme, vaid ähm, innustada neid, kes vajavad äh, abi, et Euroopa äh, kollektiivselt saaks selle väljakutsega paremini hakkama. aitäh! ja jagaks teiega kahte asja, mis on minu meelest väga üllatav. Saksamaal, minu koduriigis äh, Saksamaa jääb seal veidi Euroopa keskmisest alla, mina seda ei teadnud, sest äh, kui kuulata Saksa poliitikatele, siis nemad, poliitikuid, siis nemad arvavad, et me oleme ees teistest ja ainult kakskümmend kaks protsenti eeldavad, et äh, teenuse kulud on madalamad, see üllatab mind tõesti ka. nüüd on meil võimalus äh, küsida ekspertidelt küsimusi proua Veera de Castillo, teil on kaks minutit aega. Uh, kõigepealt ma tahaks teid mõlemaid tänada. Te esitasite erinevatest lähtepunktidest äh, seda küsimust, mul on kaks küsimust. mõlemad äh, üks-ühele, teine teisele kõnelejale kui me üritame nüüd praegust olukorda hinnata, olen täiesti nõus sellega, mida te ütlesite on, kas on üsna levinud teatud äh, Eh, skeptitsism investeerimise osas. Euroopa ettevõtted, telekomettevõtted to do high. Eh, nad ütlevad, et eh, me teame, et see kõik on väga kulukas ja me ei näe siin investeerimisolukorda. näiteks asjade interneti juures, feeds e, ning äh, mõned küsimused äh, esitatakse mulle ning äh, Danielile rääkisite kollektiivsest juhtimisest mainisite ühtlasi ka liikmesriike, sest see on väga tähtis osa kogu masinavärgist. aga mis, aga mida öelda institutsioonidest, komisjonist, parlamendist? mis peavad oma rolli mängima mida saaks komisjon välja pakkuda tuleviku osas, mille osas saaks äh, parlament survet avaldada lähitulevikus? härra Kuritšek. Eh, mul on küsimus mõlemale külalisele. ja see küsimus on teile mõlemale ühesugune. ülevaade selle kohta, kui kaugele 5G võrkudega Lõuna-Koreas ja Jaapanis on jõutud. see on tõesti vägagi muljetavaldav. kas see ei sõltu ka sellest, et nende mobiilne võrk on hoopis teistsugune? et nad kasutavad äh, mobiilühendustes täiesti teistsugust võrku ja nad on äh, selle peale ka oma süsteemi üles ehitanud. peale selle Lõuna-Koreas äh, inimasutuse tihedus on palju suurem. kui ma suures linnas 5G võrgu üles ehitan, siis mul on vaja kolm korda nii palju taristut kui praeguste võrkude puhul, nii et suurte linnade puhul on see lihtne, meil on väga palju kasutajaid, aga maal näiteks äh, Itaalia või Lõuna-Prantsusmaa või ka Poola maapiirkondades, samamoodi piirialadel, äh, Tšehhimaa, Saksamaa vahel on väga vähe kasutajaid ja ei ole mõtet seal neid võrkusid üles ehitada. nii et äh, esimene küsimus on järgmine, kas Jaapan ja Lõuna-Korea on jõudnud nii kaugele sellepärast, et nad äh, võrkude ülesehitamisel on läinud sammukese kaugemale kui meie? ja teiseks, kui palju tasub ära selle taristu ülesehitamine igal pool Euroopas? väga huvitav küsimus, kas teil on veel küsimusi? Ah, Madame Toia, sorry, I didn't see this. proua Toia, vabandust, ma ei näinud teid tänan, ma tahaksin esitada äh, küsimuse härra Caponele mõningate situatsiooni kohta, mida oleme täheldanud. ma sain aru, et on vaja palju in investeeringuid, nii äh, innovatsiooni kui taristutesse Te ütlesite, et tegemist on väga e, uue nähtusega. ütlesite, et seda võib kasutada tööstuses, e, seda võib ette kujutada. ja mõtlema e, peaks ka näiteks, kuidas saaks kasutada näiteks avaliku sektoriga ja nii edasi Eh, ning eh, kuidas saaks parandada näiteks, eh, parandada kodanike elujärge ka mitte tööga seotud valdkondades. kas on ette näha suuri muudatusi, kas on võimalik seda ühendada kohalike teenustega ning kas on võimalik sellega sisse viia suuri muudatusi kogu ühiskonda praegu tundub, et asjad eh, liiguvad. Eh, kuid ma mäletan, kui parlamendis võtsime vastu eh, lairibaühenduse raporti, näiteks Itaalias oli see põhiliselt seotud televisiooni ja muude selliste teenustega ning jääb selline mulje et äh, operaatoritel ei olnud eriti kiire äh, selle kasutusele võtmisega. meie soovisime sellega tegeleda tarbijatena, poliitikutena ning äh, ühesõnaga jäi selline mulje, et operaatorid eriti ei kiirustanud. sest investeeringud on väga suured ja tagasi nad väga kiiresti ei too. nii et mida teie sellest arvate, aitäh. <clears throat> My... kas on veel küsimusi? mul on ka küsimus. siin slaidil Milano kohta nägin hea meelega seda, et IBM ettevõte, kus ma pikalt töötasin, osaleb ka selles projektis ja ma tahtsin nüüd teada, et äh, Huawei on ka teil kaasatud, et kas see on nüüd äh, teie kuumade arutelude lõpp seal Milanos, et Huawei on kaasatud? nii et annan nüüd sõna mõlemale kõnele küsimustele vastamiseks. aitäh! alustan selle küsimusega, mis puudutas investeeringuid, proua Castillo de Vera see on arvatavasti see kõige tähtsam küsimus. peame aru saama, et Euroopas, aga tegelikult üleüldiselt äh, võrguoperaatorid on väga suure surve alla sattunud viimastel aastatel. just sellepärast, äh, kuidas nende sissetulekud on viimastel aastatel vähenenud. nii et nad teevad investeeringuid äh, taristusse, ja nad investeerivad taristusse selleks, et oma võimekust parandada. Nad on investeerinud palju ja nüüd me palume, et nad investeeriksid 5G võrkudesse spektri laiendamisse ning äh, need ettevõtted on spektri litsentside eest juba niigi palju maksnud näiteks kuus koma viis miljardit eurot minu koduriigis selleks, et nad saaksid 5G litsentse. nii et äh, need määrad äh, tõusevad väga palju. nüüd äh, värbamistaktika. Nad peavad tegema selliseid kavasid, mille puhul nad näeksid kiiresti, et investeeringud tasuvad ennast ära ja see on täpselt see küsimus, mida ma mainisin enne, kui me rääkisime äh, turust, äh, kus konkurents on väga kõrge. nii et äh, tingimuste loomine niimoodi, et investorid näeksid, et nende investeeringud tasuvad ära ja teenuseid on vaja välja töötada pikaks ajaks ja see aja küsimus on nii tähtis. sest see mõjutab ka uut äh, tehnoloogiat. näiteks äh, ka uus tehnoloogia, nutitelefonid äh, mängivad siin väga tähtsat rolli. kui me hakkame rääkima siin näiteks tööstusettevõtetest, tootvast tööstusest, tegelikult kõikidest sektoritest, turismist, teenustest, siis meil on vaja lahendusi välja pakkuda ja lahenduste väljapakkumine nõuab investeeringuid. lisaks äh, taristule, see on tähtis. ja siis äh, tuleb äh, vaadata ka, millistes valdkondades investeeringud ennast ära tasuvad ähm, ja kus kiiremini, sest need, kes äh, on ees, nendest lähtub ka ülejäänud maailm. nii et kui Euroopa tahab siin juhtrolli kätte saada uuesti ja olla digitaalses ümberkorralduses eesotsas, ähm, siis tuleb seda teha ja muidugi ei ole lihtne erinevate riikide poliitikaid äh, kooskõlastada, sest lähenemine on erinev. ja nüüd, kui vaadata nüüd neid erinevaid lähenemisi, mida on siin spektrumite jagamisel kasutatud, siis see aitab ka olukorda mõista, kuid mingit ühist seisukohta meil praegusel hetkel pole. nüüd, mis puudutab äh, kaet-, kattuvust äh, maapiirkondades, see on ka tõesti probleemiks kui meil on äh, raske aru saada, mis on eelised ähm, investeerimisel linnapiirkondadesse, siis äh, on väga lihtne endale selgeks teha, et maapiirkondades on olukord veelgi raskem, aga on teatud teenuseid, mis võivad tõesti dramaatiliselt mõjutada äh, majandust ja et meil on vaja tagada sajaprotsendiline kattuvus igal pool, ka seal, kus asustustihedus on väike. mõelge näiteks autotööstuse peale. ei ole võimalik autoga sõita ainult linnas ja eeldada, et nutikaid äh, autosid saab kasutada ainult linnas. kui sa tahad äh, sõita oma autoga, siis äh, sa pead olema kindel, et Ehm, nutikas sõitmine on võimalik igal pool, sa ei saa ennast piirata vastavalt sellele, kus on kattuvus ja kus mitte. muidu kaotab kõik mõte. siis nüüd need teenused, mida mainis ka proua Toia ja rakendused, mida võiks välja töötada. muidugi. inimesed üritavad põhiliselt keskenduda eelistele tööstussektoris äh, ja just 5G eelistele. seal võib lähtuda sellest, et majanduslik mõju on suurem kui mujal, kuid jällegi avalik sektor ja avalikud teenused on üks nendest valdkondadest, kus me võime eeldada just suuri eeliseid 5G puhul ma tooksin siin lihtsalt mõned näited ehm, selleks, et eh, te saaksite paremini aru, mida on võimalik saada. üks eeliseid minu arvates on see, et avalik eh, sektor saab väga palju sellest paremast ühenda-, ühendatusest kasu. näiteks äh, kiirabiteenused, ühendatud kiirabiteenused, millega on võimalik äh, Äh, hädaolukorras hoopis teistmoodi reageerida, seal on aeg väga tähtis ja kui on võimalik äh, patsiendi eest hoolitsema hakata varem, sellepärast et äh, kiirabiauto on ühendatud haiglaga, siis muidugi kiirabi, kiirabiarstid saavad palju kiiremini alustada abi andmisega me mitte ainult ei vähenda kulusid sellega, et jätame inimesed äh, koju ja nii-öelda e-tervise süsteemi kaudu jälgime nende äh, heaolekut. see tähendab ka seda, et inimesed saavad liikuda, nad ei pea kodus püsima, nad on ühendatud ja nii-öelda kaugjuhtimise teel on võimalik siis äh, äh, nende heaolu eest äh, hoolitseda. ka haridussektoril võib sellest väga palju kasu olla, sest me teame, et noor põlvkond, meie tudengid teevad äh, suhtlevad omavahel hoopis teistmoodi kui meie, meie põlvkond, kui meie olime noored. Nad ei erine meist, aga nad suhtlevad teistmoodi. nii et äh, see, kuidas nad õpivad, on ka teistsugune, nii et meie peame kohanema sellega, kuidas nemad äh, õpivad, kuidas äh, nemad sotsiaalselt äh, suhtlevad ja kuidas tekivad ka sotsiaalsed kogukonnad, sellepärast et sotsiaalsed kogukonnad on õppimise jaoks väga tähtsad. ja millised on need meetmed, mida me saame siis pakkuda parema ühendatuse jaoks? see, kuidas on võimalik tudengeid omavahel ühendada ja tudengeid õpetajatega ühendada. ja me peame arvestama sellega, et see kliima on hoopis teistsugune, kui see oli varem üks põhjuseid, miks meil ei olnud võimalik välja töötada teenuseid, millest me oma linnades unistasime, nutikate linnade projekti puhul siis, oli see, et ei olnud piisavalt tagatud odav ja kindel ühendus nii et äh, nutikates linnades on võimalik pakkuda küll teenuseid, aga neil on tihti vaja 5G ühendust ja 5G ühenduste puhul on meil probleemiks praegusel hetkel just see, et kas nad toetavad äh, nutikate linnade teenuseid või kui me räägime üleüldiselt IT-teenustest, siis mõeldakse kõigepealt äh, äh, madalale kiirusele kuid meie praegu seda nii ei tee. me ei vaata neid teenuseid nii. me teame, et digitaalsed teenused ja digitaalsete teenuste kasutamine on praegusel hetkel piiratud ainult mobiiliekraaniga. kuid nutikates keskkondades üleüldiselt teenused ei ole piiratud, et ma lihtsalt mingi piiratud andmemahu saadan edasi oma nutitelefoniga, vaid on võimalik siin kasutada lairibaühendust ja ma saan suhelda siis ilma, et ma sõltuksin oma nutitelefoni ekraanist. ja see on jällegi täiesti uus lähenemine teenuste loomiseks nutikates keskkondades. Um, härra um... Georgiev kui mulle öeldi, et mul on kõigest kümme minutit aega, siis ma pidin ähm, osad slaidid vahele jätma ja mul on väga hea meel, et te esitasite nüüd need küsimused. nüüd, kui vaadata äh, seda, mida, mis tööd on ära tehtud, äh, siis on tegelikult äh, tugevdatud, laiendatud koostööd liikmesriikide vahel ja see on hakanud ennast ära tasuma kui me räägime siin näiteks erinevatest töörühmadest, kus eksperdid tulevad kokku ja selgitavad, miks nad on teinud seda, mida nad tegid ja jagavad oma kogemusi, siis see on tegelikult esimene äh, samm selleks, et 5G oleks edukas äh, Euroopas ja see kehtib ka nüüd peregi kohta ja see, et need institutsioonid omavahel koostööd teevad, et liikmesriigid koostööd teevad, on väga tähtis ja nüüd, äh, mida saavad äh, komisjon ja nõukogu teha? Nad peaksid lihtsalt äh, jätkama liikmesriikide toetamist paremate tulemuste saavutamiseks, sest ükskõik, kas me räägime spektrumist, väljatöötamises, see kõik on liikmesriikide kätes ja me peame pidevalt stimuleerima öö, ähm, öö, koostöö tegemist ja seda Euroopa Liidu loomu pärast. ei ole siin üks riik, on kakskümmend kaheksa liikmesriiki, mis peavad koostööd tegema selleks, et me saaksime äh, konkureerida selliste riikide nagu Korea, Hiina, Jaapan, USA. ja nüüd selleks, et vastata Korea küsimust. härra Kohlitšek, teil on täiesti õigus nimelt äh, Lõuna-Koreal üks suurepärasemaid näiteid 5G äh, esirinnas olemisest. Nende eeliseks on see, et nad on sammukesed teistest ees just sellepärast, et tegemist on väikese suure asustustihedusega riigiga. aga mida nad on nüüd teinud selleks, et äh, nüüdseks juba kuuskümmend protsenti ühendustest on aastal kaks tuhat kakskümmend viis, 5G ühendused on poliitilised otsused. just natukene aega tagasi, eelmise aasta lõpus äh, andsid väga paljudele operaatoritele, kaheksakümnele kuni sajale operaatorile uusi sagedusi spektris ja seda tehti väga palju, nii et kui nüüd vaadata neid tingimusi, kuidas see toimub ja seda regulatiivset raamistikku, mis neil on olemas, siis nad on tõesti andnud endast kõik selleks, et äh, toeta seda, toetada seda just positsioonil olemist. ja see eristab neid teistest. nüüd äh, Euroopa puhul äh, me alustame paar sammu tagapoolt. meil on siin kakskümmend kaheksa liikmesriiki kes peavad tegema koostööd. ja meil on teatud probleemid, mis vajavad lahendamised, probleemid, mida Lõuna-Koreal pole, nagu näiteks maapiirkonnad. nii et see, mida Euroopa Liit teeb ja mida liikmesriigid teevad, on see, et nad äh, võtavad vastu otsuseid, erinevaid valikuid äh, ja nad seisavad nende valikute ees ka, mille sees Lõuna-Korea, mille ees Lõuna-Korea ei seisnud. ja see tähendab seda, et Euroopa Liidul tuleb kollektiivselt äh, olla ambitsioonikas. aitäh, sellega oleme nüüd esimese osa meie kuulamisest lõpetanud ja läheme nüüd teise osa juurde, kus me räägime satelliitide rollist 5G võrkudes ja tehisintellekti kasutamisest. ning nüüd ma annaksin sõna meie esimesele kõnelejale, kelleks on Stefano Agnelli. tema on direktor Oitelsatis ja tema räägib äh, siis satelliitide rollist 5G võrkude väljatöötamisel ja kes mäletavad Giovanni Agnellit ja tema uudishimu, siis tema ei ole teiega <laughs> seotud. kümme minutit teile, palun. aitäh, tõepoolest ei ole sugulaned Fiati endise omanikuga ja räägin teile mitte ainult satelliitide rollist 5G puhul, vaid üldisemalt Äh, satelliitide rollist äh, digitaalse tuleviku ühenduvuses. ja palun vahetage slaidi. ja seetõttu käsitlen järgmisi aspekte, satelliitide väärtusahel ja trendid, teiseks satelliitide roll võitluses digitaalse lõhe vastu ja kuidas lõimida satelliite 5G ja, ja äh, asjade internetti. Ähm, nüüd räägin teile, et äh, mis mu taust on. ma esindan siin peamiselt satelliitsidesektorit, äh, sinna kuuluvad siis satelliitide tootjad, äh, äh, ähm, len-, üleslennutajad ja operaatorid, satelliitide operaatorid on selles digitaalse, selle digitaalse ökosüsteemi keskmes ja vastates nüüd härra Sorinjole, kes kahjuks enam meie hulgas ei ole, et eurooplased on Satcomiga Äh, liidrid äh, kommertsettevõtete hulgas, muuhulgas Eutelsat, siis äh, siin on mõningad andmed Eutelsati kohta, aga ühenduvuse osas on oluline öelda, et satelliitide operaatorid on üldiselt in-, ainult taristuoperaatorid, selles mõttes, nagu sellest on juttu uues koodeksis, kui te ainult ühe asja siit meelde jätate, siis palun jätke meelde see, et satelliitsektor areneb nii tehnoloogiliselt kui ärinduslikult ja see käib nii traditsioonilise sektori kui vi nagu video kohta ähm, lai, äh, lairiba püsiühenduste kohta ja mobiiliühenduste kohta satelliitide eelised on, et nad tagavad ühenduvuse ilma igasuguste piirideta ja muuhulgas ka maapiirkondades, nagu härra Kohlitšek väga õiglasti välja tõi, ja seetõttu on satelliidid väga olulised selleks, et võrku täiendada paljude teenuste puhul, millest siin juttu on, ja mõningatel juhtudel satelliidid tagavad ühenduse näiteks lennukite ja laevadega Äh, ühenduvus äh, katastroofide puhul sel juhul, juhul on satelliidid ainsaks äh, võimaluseks, nagu siin ka öeldud on, mõningatel juhtudel on satelliitside ainus, ähm, ainus võimalus mis on satelliitide eelised, laiem leviala ja kõikjal, nad levivad kõikjale, aga andmete edastusmäär on samuti väga suur, multicast on võimalik, video on üks domineerivatest teenustest kõigis võrgustikes praegu ja tulevikus ja seal on võimekus väga suur. satelliit on võim-, Äh, kui ta-, äh, integreerida satelliidid äh, ter-, maavõrgustikku, siis on võimalik edastada telesaateid, mm, tulevikus ka ähm, kasutada neid 5G võrgustikus ja mm, värkvõrgus. digitaalne lõhe Euroopa Liidus hoolimata sellest, et Euroopa Komisjon on kahe tuhande kahekümnendaks aastaks välja pannud äh, eesmärgid, on äh, meil endiselt suur digitaalne lõhe, näiteks kui me vaatame kolmekümne megabittist äh, kattuvust, mis pidi kahe tuhande kahekümnendaks aastaks kõigile tagatud olema, siis praegu me oleme jõudnud kaheksakümne prot-, kaheksakümne protsendini, see tähendab seda, et rohkem kui viiskümmend miljonit inimest äh, ei, ei ole praegu, praegu kaetud, aga veelgi olulisem on see, kui me vaatame, et mis toimub maapiirkondades. maapiirkondades ei ole kolmekümne megabittist äh, ühenduvust ja kaheksal protsendil ei ole üldse mingisugust äh, ühendust. ja kui me vaatame nüüd kahe tuhande kahekümnenda aastani olid need eesmärgid paika pandud, aga äh, need viimased viis protsenti, nendeni ongi kõige raskem jõuda, nii et ma kardan, et äh, me ei saavuta oma eesmärke. loomulikult on meil nüüd äh, gigabitti ühiskonna eesmärgid ähm, sa-, sada megabitti ja gigabitt, aga meie ühenduvus jääb kõvasti alla kahe tuhande kahekümnenda aasta eesmärkidest. nii et äh, kui siin tsiteerida Aristoteles, progressist ei ole mingit kasu, kui see, seda ei jagu kõigile või siis äh, Voltaire'i tsiteerides, et kas äh, parim on hea vaenlane, et me peame küsima, et millised on Euroopa mm, eesmärgid, et vaja on siin ühendada, lepitada Euroopa Liidu legitiimne äh, ambitsioon, et ollakse digitaalmajanduses juhtpositsioonil, see on meie pikaajaline strateegiline eesmärk, aga meil on äh, hädavajalik äh, kõigile tagada ühendus maapiirkondades, ei tohi unustada, et maapiirkonnad moodustavad Euroopa Liidust viiskümmend protsenti ja seal elab rohkem kui kakskümmend protsenti rahvastikust. selles küsimuses võib satelliitside olla abiks, see võib täiendada meie ühendusvõimalusi nendes piirkondades, kus praegu ühendust ei ole, väga kiiresti ja äh, mõistliku hinnaga, sõltumata sellest, kus inimesed elavad satelliitsideoperaatorid on teinud investeeringuid ja need tagavad kogu Euroopas rohkem äh, võimekust juba järgnevatel aastatel, lahendused on juba olemas ja hea asi uute investeeringute puhul on, et need ei kata mitte üksnes äh, rahvastikku, vaid äh, ka territooriumit äh, ja meresid ja lennumarsruute, need on väga olulised 5G ühenduvuse jaoks. ja alguses äh, ütlesin, et äh, satelliidid arenevad ja seetõttu nende, äh, nende toimimine paraneb mm, järjest rohkem ja sellega jõuamegi 5G juurde. ma ei pea siin äh, selgitama seda äh, kolmnurka, mida siin äh, eelkõneleja just selgitas, aga üks oluline aspekt on, et 5G teenused peavad olema kättesaadavad kõigile. ja see on väljakutseks selleks, et tagada, et 5G oleks äh, Ähm, kasutatav kõikjal ja oluline on mitte ainult äh, katta elanikkonda, vaid ka ähm, territooriumi, sellepärast et äh, ühenduseta autod ei sõida. nii et oluline on äh, siin kombineerida erinevaid osapooli. et mitte ükski tehnoloogia ei vasta kõigile tingimustele äh, üheaegselt, et keegi ei ole võimalikult võimeline äh, väga kiiret, väga väikse latentsusajaga äh, ühendust tagada kõigile, tagama kõigile, aga ei ole mingit vajadust kõiki neid kriteeriume üheaegselt ko kohaldada. vaja on tehnoloogiaid integreerida ja meil on vaja piisavalt nutikat võrgustikku, et kasutada õigeid või võrgustiku osi selleks, et teenindada äh, Ähm, õigeid vajadusi. nii et seetõttu ei ole oluline teada, et kus ähm, toimub strateegiline kasutamine, sellepärast et kui 5G on piisavalt paindlik selleks, et ähm, kasutada uusi innovatiivseid teenuseid, siis me praegu ei peagi teadma, et kuidas sellega on, et äh, kolleeg räägib siin tehisintellektist ja 5G-st, et see puudutab muidugi tuleviku teenuseid seetõttu meie 5G ambitsioonide rahuldamiseks on vaja ka satelliitsidet ja loomulikult ähm, on vaja kiudoptilist ühendust, aga meil on vaja ka satelliitsidet selleks, et äh, seda võrku paremini välja ehitada, meil on vaja erinevaid tehnoloogiaid ja satelliidid ei soovi kõik, sobi kõigi teenuste jaoks, aga need on paljude teenuste jaoks äh, väga sobivad, kus on vaja äh, kiirelt äh, Äh, tagada ühendus äh, enne katvata piirkondades, kus on vaja ähm, ühendust tagada lennukite või laevade või, või rongidega ja see äh, võrgustik on piisavalt nutikas selleks, et valida õige tee selle tarbijani jõudmiseks. värk-värk <laughs> väga kiiresti siin on võtmesõnaks integreeritus maapealse võrguga ja kõikjal äh, olemasolu. siin on näited äh, satelliittehnoloogiast äh, ja värkvõrgust, et oluline on siin see, et satelliitid ähm, teenivad samu eesmärke, kasutavad samu sõnumeid ja sama sagedusala nagu maapealsed võrgud nii et äh, integreeritus on mitte ainult võimalik, vaid see on ka väga-väga oluline ja nüüd äh, lähen kohe lõppjärelduste juurde. kaks võtmetähtsus, võtmesõna, et äh, satelliitside tagab täiendava leviala ja levivuse kõikjales, kõikjale ja väga suured andmemahud tõhusa, tõhusa äh, ja, ja kulutõhususe ja satelliite saab, saab kasutada äh, selleks, et täiendada äh, geotoptilist ühendust. ja see toetab 5G ja värkvõrgu väljaehitamist ja selle varane kasutamisele võtmine on oluline ka pikaajalise äh, poliitika jaoks, mis ähm, näeb ette suure äh, suure äh, võimekusega ühenduse väljaehitamine, et inimesed peavad saama aru, kui oluline see nende jaoks on, enne kui on võimalik neid investeeringuid teha. oluline on kokkuvõttes ei ole meil mingeid äh, vabandusi äh, mitte tuua digitaalset äh, ühenduvust kõigini. ja soovitused nüüd, et me soovitame, et Euroopa Liit soodustaks satelliitside kaasamist poliitikasse, poliitikatesse selleks, et sulgeda digitaalset lõhet, selleks, et edendada lairibaühenduste kasutuselevõttu ja 5G kasutusele võtta ja siin, selleks on vaja paralleelseid algatusi. satelliitside tagab olulise taristu Euroopa Liidu poliitikate toetuseks ja on kriisi ajal samuti kriiti-, olulise tähtsusega äh, taristu ja me ei tohi unustada äh, tööstuspoliitikat, satelliitside on osa globaalsest väärtusahelast, satelliitside operaatorid investeerivad Euroopa tehnoloogiasse ja see on võtmetähtsusega kogu kosmosetööstuse jaoks no, selliste ähm, ettevõtete nagu Airbus, Thales, Salenia Space, OHB ja Ariane Space äh, ja äh, muu taristu jaoks Eutelsat on Euroopa tööstuse lojaalne klient, aitäh! <laughs> suur aitäh teile! Teid kuulates tuli mul hullumeelne mõte, et need linnapiirkonnad kasvavad aina rohkem ja muutuvad aina hallatamatumaks ning maapiirkonnas eh, võib-olla peaks siis mõtlema selle peale, kuidas selliste suurte linnadega lahendada maa probleeme ning nüüd annan sõna viimasele kõnelejale, kes räägib, kes räägib tehisintellektist. Teil on viis minutit. lugupeetud parlamendiliikmed, minu jaoks on suur rõõm ja au täna siin viibida. ma esitan pisut teistmoodi oma asja. esitan, alustan küsimusest, siis räägin tehisintellektist ja 5G, 5G tähtsusest. loodetavasti teile see sobib. Ehm, ma eh, olen Martin Börjesson ja ma tegutsen Kopenhaagenis ning mul on ekspertandmeid, mida soovin teiega jagada. kõigepealt see, mis puudutab viis, puudutab 5G-d ja ühenduvust, tahaks ma küsitada küsimuse mind huvitab oma isiklike ja perekondlike andmete annetamisest Euroopa Liidule, kodumaale Rootsile, oma kodupiirkonnale ja, ja kohalikule omavalitsusele ja teistele avalikele organisatsioonidele, millest, millel võib sellest kasu olla. see nõuab aga ühenduvust. ma ei ütle seda sellepärast, et ma arvan, et see on tobe mõte, vaid äh, sellepärast, et see tekitab tohutult palju võimalusi kõigile neile osapooltele parema ühiskonna loomiseks. Eh, sest eh, me oleme võimelised, mis me saame selliseid andmeid edastada, ma arvan, et eh, on oluline mõelda ka selle peale, oluline on mõelda selle peale isegi, kui me mõtleme ka selle peale lisaks, et kuidas indiviidi andmeid käsitleda, kui edasi liigume tehisintellekti üle, siis on pilt võib-olla mitte eh, negatiivne, aga võib-olla peaksime oma potentsiaali Euroopas paremini üle vaatama. kõigepealt eh, meil ei ole eh, ettevõtteid, millel oleks, mis oleks liidri rollis maailmas. meil ei ole institutsioone, ettevõtteid, parimaid ülikoole ning meil ei ole ka piiri, meil ei ole ka andmekogumist piiriüleselt. kui vaatate Eh, riike, siis näeme, et eh, Hiin-, see on selge, et hiinlased liiguvad eh, kiiresti edasi. Neil on üks koma neli miljardit elanikku ning kui asi puudutab ettevõtteid, siis kõik osalevad kas Facebookis või Instagramis, see tähendab, et neil on kõik andmed olemas ja neil on ka pädevused selle kasutamiseks kui puudutab aga riiklikke tehisintellekti strateegiaid, siis on olemas strateegia Hiinas, on ka Venemaal. ja palun ärge minust äh, valesti aru saage, meil ei ole seda, me ei tea, kuhu me soovime edasi liikuda Euroopa Liidus. isegi Ameerika Ühendriikidel ei ole tehisintellektile äh, tehisintellekti strateegiat, nad põhimõtteliselt, põhiliselt mõtlevad praegu müüri ehitamise peale, millest ilmselt äh, tuleb äh, äh, pigem aed. peame suurendama igatahes Euroopa Liidus oma pädevusi ning peame suutma ära kasutada oma väärtuseid näiteks tervishoius, hariduses, nutikates linnades, taristutes selle aluseks peavad olema andmed, me peame hakkama sellega tegelema. kuid see ei tule niisama. siin tuleb arvesse võtma mitmeid küsimusi. meil on vaja, peame mõttemalle muutma. näiteks selles osas, kuidas eh, tervishoidu suhtuda ennetavalt eh, ja ennustavalt, meil on siin vaja ka eksperimentaalselt tegutsema. meil on vaja paremini välja selgitada riskid. meil on vaja eh, samuti ka häid juhte ning ka see on seotud riski eh, kalkuleerimisega ning meil on vaja tasakaalustatud tegemist. Eh, kui me seda teha ei see, siis me ei suuda väga kokku panna toimivat digitaalmajandust Euroopas. meil on vaja andmeid ja meil on vaja oskuseid. ja me ei äh, äh, valmista ette isegi mitte pooli vajaminevaid andmespetsialiste Euroopa Liidus, võttes arvesse, kui palju neid tulevikus vaja on. oluline on äh, siin kaasata ka avalikkus, seal potentsiaal on väga suur ning äh, see tähendab ka seda, et äh, on äh, vaja selget plaani, meil on vaja strateegiat, mis ei tohiks olla väga keeruline, kui küsimus on selles, kuidas üles ehitada parem Euroopa ühiskond ning ma arvan, et siis äh, lisaks äh, andmete kasutamise äh, ja ülesehitamise peale on meil vaja pädevusi ja oskusi, kontrolli. oleme viimaseid saanud juba üles ehitama. näiteks tehisintellekti eetiline kasutamine. me üritame seda parasjagu kokku panna, aga me ei ole veel otsustanud, mida me soovime Äh, saavutada ning äh, ühendatavus on selle strateegia äh, nurgakivi, sest kui meil seda ei ole, siis me ei saa ka andmeid koguda, siis ei saa me ka üles ehitada paremat ühiskonda. nii et see on ühendatavuse 5G vaheline side. 5G muudab seda, kuidas me andmeid kogume ja kasutame, mitte ainult minevik, ajaloolist informatsiooni, vaid ka äh, Ehm, vaid ka sünkroonset informatsiooni ning kui mul on, arvan, et varsti on meil kõigil organismis sensorid, mis meile ütlevad, kui on aeg minna haiglasse õigeaegselt, see loomulikult on see radikaalselt oluline kõigile, kes Euroopas elavad, mina arvan, et see on hea sest me saame nõudlusega tegeleda ja mitte pakkumisega. ning lõpetuseks on äh, see ka mobiilse tervishoiuteenuse alg-, osutuse algus. mul ei ole praegu konkreetseid näiteid, need ei ole välja töötatud, kuid on siiski äh, suur tahe seda küsimust arutada. eraettevõtted seda praegu teevad, arvan, et peame vaatama Euroopa Liidu tasandil, kuidas tegutseda, meil on võimalik paremini ja nutikamalt tegutseda nii ühendatavuse kui andmekasutuse osas. nii et tulles tagasi minu küsimuse juurde, kas te saate mind aidata, kas te saate Euroopa Liidu aidata mitte ainult 5G ühendatavuse osas, vaid ka andmekogumise osas. ma oleks selle üle väga õnnelik, kui te saaksite mul aidata seda teha. Thank you, Mr Äh, aitäh, härra Börjesson. mis puudutab andmete annetamist, mind te veensite, võib-olla ma olen aga ainus Euroopa Parlamendi liige seitsmesaja viiekümne ühest, kes seda mõtet toetab. mulle tundub, et ülejäänud on kuidagi väga kinnismõtteliselt suhtumas andmete kaitsesse ja era- elukaitsesse. küsimused, palun. Ask a question on this uh, privacy uh mul on endal küsimus eraelu kaitse kohta, mis saab siis, kui kõik uh, oma isiklikud andmed annetaksid uh, selleks, et meil oleks võimalik kasutada siis suurt andmebaasi ja et tehisintellektiga saaks siis suurepäraseid lahendusi ühiskonna jaoks välja töötada. mis te arvate, kas sellega oldaks nõus? see on kindlasti uus mõte ja pöördeline mõte, kuid ma tõesti leian, et Euroopa Liidus on inimesi, kellel võiks olla kasu minu südamelöökide armust ja muudest äh, terviseandmetest äh, selleks, et saaks äh, leida lahendusi terviseprobleemidele ja ka vastupidi, ma tõesti leian, et me peame kasutama seda võimalust. me peame siin demokraatiat kui sellist kasutama vundamendina ja siiamaani pole seda tehtud. kui mul on mõned südameprobleemid ja minu kardioloog ütleb mulle, et äh, tuleks kasutada mingit doonorelundit või siis ka südamestimulaator panna, et siis äh, probleemide puhul ta seda näeks alati, seda kohe ja saaks sekkuda, mulle helistada, nii et tegelikult on juba väga palju patsient, kellel on juba midagi sisestatud organ-, organismi, nii et see, mida te välja pakute, ei ole ju tegelikult üldse mitte nii drastiline. ei, ei, minu arvates see tõesti pole lihtsalt äh, see suhtumise muutmine võtab aega, sest kui keegi aitab su nii-öelda ära parandada virtuaalselt, siis see nõuab ühelt poolt usaldust, aga teiselt poolt, kas see pole hea see on parem kui see, kui on mingid negatiivsed mõjud äh, elule, nii et mina kasutaksin pigem seda võimalust, mis sellest tuleneb. kuna rohkem küsimusi pole, siis Peeter Stukman tulevaste ühendussüsteemide osakonna juht äh, komisjonist. Äh, palun aitäh, härra esimees, tõesti väga huvitavad äh, ettekanded, väga inspireerivad ka meie jaoks. meie rakendame praegust 5G tegevuskava ehk siis poliitilist raamistikku ja tõstatatud küsimused olid ka meie jaoks tähtsad. aitäh kõigile parlamendisaadikutele ja kolleegidele siit kojast, kes aitavad meil välja töötada reegleid, mis oleksid kooskõlas siis äh, ka 5G võrkudega, proua de Castillo küll just lahkus ja 5G tegevuskava toetas ka parlament mäletate siin võib-olla Michal Boni resolutsiooni 5G tegevuskava kohta, mis andis hoogu juurde meie poliitikale ja meil oli võimalik ka 5G jälgivuskava välja töötada 5G observatory.eu, mille puhul te saate vaadata, kui kaugele me oleme jõudnud 5G võrkude väljaarendamisega. ja me saame väga täpselt siis ka 5G tegevuskava rakendamist selle kaudu jälgida ja välja tuleb, et katsete puhul Euroopa Liit on tõesti esirinnas, sada nelikümmend katset on praegusel hetkel toimumas ja tihti on tegemist avaliku ja erasektori partnerlusprojektidega. Euroopa Liit on siin esirinnas, tööstusettevõtted on väga tugeval positsioonil ja ka meie satelliidid on kaasatud. nii et täiesti kooskõlas meie programmidega. meil on ka tugevusi ja nõrkusi, nõrkud, nõrgaks pooleks killustunud turg ja see oli ka üks põhjuseid, miks äh, on vaja olla esimene nende võrkude väljatöötamisel. spektri osas on liikmesriikidel väga palju kodus tööd veel vaja ära teha, seda siin ka mainiti ja ainult kümme protsenti 5G võrkudest saab valmis aastaks kaks tuhat kakskümmend, nii et meil on veel väga palju ära teha. see on liikmesriikide vastutuses. aga nüüd on meil teatud meetmeid, millega me saame vähemalt arutelusid pidada liikmesriikide tasandil ja vahetada siis kogemusi mida komisjoni poole pealt veel saaks teha? üks huvitav punkt oli ökosüsteemide väljatöötamine. Äh, sellega tegeleme kindlasti, see on huvitav, 5G on rohkem kui lihtsalt tarbijate turud. see puudutab ka äh, professionaalseid äh, teenuseid. härra Henkel tõi selle ka välja, siis autotööstus, nutikad lahendused Äh, volinik Oettinger, kui ta vastutas digitaalse valdkonna eest ja Maria Gabriel hiljem ka äh, tegeles siis erinevate osapooltega tihedat koostööd. nüüd on meil Euroopa ühendamise äh, rahastu ettepanek tehtud ja me soovime partnerlust välja töötada selleks, et me saaksime need ökosüsteemid ka tegelikult toimima ja me teeme seda üheskoos teiega, nii et nutikad võrgud ja teenused on selle projekti pealkiri ja jätkame selle tööga veel ka järgmise kümne aasta jooksul. ja to-, tunneme siin ka parlamendi toetust, mis on väga hea. nii et äh, 5G äh, ja tehisintellekt on omavahel väga tihedalt seotud, kõige tähtsamad tehnoloogiad üleüldse äh, järgmisteks aastateks ja me peame tõesti hoolitsema sellest, et võrgud on valmis ka tehisintellekti kasutamiseks. tehisintellekti kasutamises käib tegelikult selline üleilmne võidujooks. meil on oma strateegia, me ei tea, kas see on mõistlik või mitte. siin tuleb vaadata, kui palju see on ühiskonna jaoks ja millised eetilised probleemid kaasnevad ja nii edasi nii, kui palju me saame neid teenuseid usaldada. ja tulles nüüd tagasi eelarveettepanekute juurde, tuleb teha koostööd ja töötada välja siis võimekas Euroopa Liidust. nüüd Martini küsimus annetamise kohta. üks meie prioriteete Horisont kaks tuhat kahekümne puhul on äh, inimkeskne äh, internet ehk järgmise põlvkonna internet. ja siin me oleme mõelnud äh, isiklike andmete peale ja siin me ei ole veel väga kaugele jõudnud, aga me alustaks uue programmiga ja isiklike andmete ruum kui selline oleks siis selline, kus kasutaja otsustab ise, millised andmed seal on ja kellel on juurdepääs nendele andmetele, nii et see on kahe erineva poole kokkutoomine ja me siis äh, nii-öelda saame ise kontrollida, kellel on juurdepääs nendele andmetele. ja see on ka üks põhjuseid, miks me toetame neid erinevaid digitaalseid välja pakutud programme. aitäh, sain just äh, aru, et härra Capone ei vastanud mu küsimusele, võib-olla ta ei tahtnud vastata, aga küsimus oli selles, et äh, Huawei on kaasatud eksperimenti Milanos, et äh, kas see toob endaga kaasa probleeme või kas selle üle on aru peetud? nojah katse Milanos puudutab siis äh, linna piirkonna täielikku kattuvust ja osa võrgustikust äh, katab siis Huawei. linn on jagatud kaheks ja üks pool on siis kaetud Huawei seadmetega. mul ei ole vastust siin kõhkluste kohta katseperioodi ettevalmistamisel meil ei olnud mitte mingeid kõhklusi koostöös Huawei'ga ja võin teile öelda, et see, mida mina olen näinud, uuringute tase Huawei's on nii kõrge, et vähemalt minu arvates ja see on nüüd minu isiklik arvamus professorina ülikoolist et muidugi on väga huvitav, et äh, investeeritakse tehnoloogiasse ja teadustöösse. ning mida ma praegusel hetkel näen, on see, et äh, investeeringud tulevad Huawei'lt ja eriti palju investeeritakse just Hiinas ning äh, see ei ole võrdne ja Euroopa investeeringud ei ole võrdsed Hiinast tulenevate investeeringutega. vähemalt ettevõtete vaatevinkli poolt vaadates on see nii, nii et ma tõesti ja praegusel hetkel on väga vähe neid ettevõtteid, kes on valmis 5G tehnoloogiale üle minema, nii et ma ei tea, kuidas seda olukorda mõistlikult lahendada, meil on vaja tasakaalustada siin vajadusi, julgeoleku kaalutlusi ja tehnoloogia arengut. väga huvitav, aitäh! aitäh neljale kõnelejale suurepäraste ettekannete eest ja samaväärselt äh, äh, huvitavad olid ka küsimused me siin äh, väga tõhusalt juhtisime seda tööd, sellepärast katkestame nüüd koosoleku kuni poole viieni

okei okay,, ladies and gentlemen, now <clears throat> we are still ahead of lugupeetud daamid ja härrad, endiselt oleme ajakavast ees, aga räägime nüüd taastuvenergia direktiivist ja delegeeritud õigusakti eelnõu tutvustab Euroopa Komisjon. tuletan meelde, et direktiiv, mis käsitleb taastuvenergia allikatest äh, Äh, pärineva energia edendamist võeti vastu detsembris ja see võimaldab äh, esimesel veebruaril kaks tuhat üheksateist võtta vastu delegeeritud õigusakti, kus pannakse paika kriteeriumid, mis puudutavad äh, maakasutuse muutust seoses biokütuste, vedelate biokütuste ja maa, biomassi põhiste biokütuste kasutamiseks ja me oleme ühe tunni ette näinud selle arutelu jaoks. aga tõenäoliselt tund aega selleks ei kulu ja tahaksin nüüd anda sõna Euroopa Komisjonile, et ta tutvustaks meile seda eelnõud ja maksimaalselt on teil aega viisteist minutit. palun, teil on sõna, härra von Stein. aitäh ja tere pärast, pärastlõunat kõigile ja aitäh selle võimaluse eest tutvustada teile seda delegeeritud õigusakti eelnõu, mis puudutab äh, kõrge äh, maakasutuse kaudse muutuse riskiga ähm, biokütuseid, et kaheksandal veebruaril on komisjon selle delegeeritud õigusakti eelnõu avaldanud mm ja enne, kui ma räägin, mis lähenemine meil on olnud selle delegeeritud õigusakti eelnõu puhul, siis äh, oleks kasu ähm, paari sõnaga rääkida sellest, mida, mida te just mainida, et mis, mainisite, et mis kontekstis tuleks seda delegeeritud õigusakti eelnõu näha. et see on osa laiemast äh, pildist, et äh, um, Ehm, uue taastuvenergia direktiiviga on see seotud, mis oli osa sellest paketist, mis võeti vastu eelmise aasta lõpus, et see ehm, edendab uuenevate energiaallikate kasutamist igas vormis, muuhulgas äh, biokütuste, bioenergeetik-, kasutamist, aga seal on ka terve rida olulisi nõudmisi sellele, et millist laadi biokütuseid me saame kasutada äh, selleks, et saavutada oma eesmärke, mis on kirjas selles direktiivis. seal on äh, pandud paika mõned äh, väga selged nõudmised, mis seonduvad kõrge maakasutuse kaudse riski muutusega biokütuste puhul ja seal on äh, liikmesriigi põhised äh, piiri, piirangud äh, toidu ja söödakultuuridele, mida võetakse arvesse mm, nende eesmärkide saavutamisel, et kahe tuhande kahekümnendaks aastaks seitse protsenti, tegelikult tähendab see selle maakasutuse kaudse muutuse lähenemise edasi arendamist, mis meil on praeguses direktiivis ähm, või endises direktiivis ka olnud, aga uues direktiivis, mille osas lepiti kokku eelmise aasta lõpus, on lähenemine nii-öelda kõrge maakasutuse kaudse riskiga muutuste, muutusega biokütuste osas, et äh, biokütuste kasutamine tuleks äh, külmutada aastatel kaks tuhat kakskümmend üks kuni kaks tuhat kakskümmend kolm äh, sellel tasemel, mil neid biokütuseid kasutatakse igas liikmesriigis kahe tuhande üheksateistkümnendal aastal ning pärast äh, seda perioodi, pärast kahe tuhande kahekümne kolmandat aastat tuleks seda tüüpi biokütuseid, mille puhul on maakasutuse kaudse muutuse risk kõrge, tul-, nende kasutamine tuleks etapiviisiliselt lõpetada kahe tuhande kahekümne kolmandast aastast kuni kahe tuhande kolmekümnenda aastani, mis on ähm, meie eesmärk aastaks ja seda tüüpi biokütuseid ei tohiks uueneva energiaallika direktiivi eesmärgi äh, arvestamisel enam arvesse võtta. ja on erand biokütustele, mida peetakse madala riskiga maakasutuse kaudse muutuse osas ja need on välja selgelt toodud direktiivis, kaasseadusandjad on teinud väga head tööd nii et komisjonil ei olnud siin enam üldse väga palju vaja teha. ja mis puudutab madala maakasutuse kaudse muutusega äh, äh, biokütuseid, siis on direktiivis öeldud, et selliseid biokütuseid võib äh, toota ainult täiendavatest söödakultuuridest ja nen-, sellisel maal, mida seni ei ole kasutatud, nii et kriteeriumid on üsna ranged ja komisjoni ülesanne on olnud siin delegeeritud õigusaktis panna paika äh, detailsed kriteeriumid ja äh, et komisjon peab siis ka aru andma äh, Ähm, vastavate toidu ja söödakultuuride kasutamisest üle maailma ja see aruanne on nüüd äh, avaldatud koos delegeeritud õigusakti eelnõuga vastaval veebilehel. nii et me ei mm, tule välja mingi uue poliitikaga, vaid äh, pakume välja kriteeriumid selle lähenemise jaoks, milles äh, kaasseadusandjad eelmise aasta lõpus juba kokku leppisid. nii et mis lähenemise komisjon on siin valinud, me oleme üritanud kasutada võimalikult häid teadusuuringuid ja oleme väga tihedat koostööd teinud kolleegidega, kes on tõelised eksperdid ja oleme üritanud seda ülesannet täita üsnagi äh, Äh, üsnagi äh, mõistlikult, et äh, need biokütused, mille puhul iluki risk on kõrge, peaks olema sellised, kus on kumulatiivsed kriteeriumid, nii et nad peavad vastama kõigile nendele kriteeriumitele, et tootmisala laienemine peab olema minimaalne, vähemalt üks protsenti või sada tuhat hektarit aastas ja vähemalt kümme protsenti sellisest laienemisest peaks toimuma maa-alal, mida võib äh, pidada suure süsinikuvaruga maa-alaks, ähm, kus on eriti kõrge saagikus äh, või siis ka mm, ähm, turvaalad ja siin on äh, ka mainitud, milline on märkimisväärne laienemine ja see kriteerium valiti tagamaks seda, et kõik biokütused, mida võetakse arvesse äh, eesmärgi saavutamise arvutamisel, annaksid äh, panuse keskkon-, äh, kasvuhoonegaaside vähendamisse, mis on meie keskkonnapoliitika eesmärk. ja et kui on väga negatiivsed kõrvalmõjud, näiteks Äh, metsade raiumine, mis äh, äh, teevad tühiseks süsinikuheite vähenemise, siis ei ole seal mingit mõtet ja me alati peaksime võrdlema neid kasvuhoonegaaside emiteerimise vähenemist fossiilkütustega ja andmed, mis puudutavad äh, toidu- ja söödakultuuride laienemist, äh, on ära toodud siin lisas ja see tugineb sellele tööle, mis, mille viis läbi GIC. ja tegemist on selliste kütustega, mille puhul ei saa äh, enne ka, kuni kahe tuhande kahekümne kolmanda aastani äh, kasutamist suurendada ja mis tuleks siis aastatel kaks tuhat kakskümmend kolm kuni kakskümmend, äh, kaks tuhat kolmkümmend äh, järk-järgult kasutusest maha võtta. me ei räägi siin seda tüüpi biokütuste keelustamisest, me räägime lihtsalt sellest, et kas neid biokütuseid saab arvesse võtta kui arvutatakse neid eesmärke, mille osas kaasseadusandjad on Euroopa Liidu tasemel kokku leppinud. ja kui on tegemist äh, madala maakasutuse kaudse muutuse riskiga, siis äh, siin on ka terve rida kriteeriume välja toodud, et vaja on äh, järgida neid kestlikkuse kriteeriume, mis direktiivis on ära toodud, see on ise, peaaegu iseenesestmõistetav ja siis on täiendavate söödakultuuride kasutamine, mida kasutatakse tootlikkuse saavutamiseks juba kasutusel oleval maal või nendel aladel, mida seni ei ole kasutatud ähm, kultuuride jaoks, näiteks varem ähm, äh, äh, äh, söödi jäetud maa-alal Mm, tegemist on nende valdkondadega, kus me arvame, et äh, erand, et, et tegemist on erandiga kõrge maakasutuse kaudse muutuse riski, riskist. ja siin on terve rida täiendavaid kriteeriume, mis tulenevad äh, puhta arengu mehhanismist, äh, Kyoto protokolli rakendatakse ja ja maksimaalselt äh, on nende meetmete puhul tegemist kümne aastaga ja siis meil on lihtsustatud kriteeriumid ette nähtud, äh, selgelt määratletud juhtumitel, nagu näiteks projektid, mis kasutavad kasutamata või hooletusse jäetud või äh, saastunud maa-alasid, mida ei saa kasutada toidu ja sööda kasvatamiseks ja ka väikefirmade jaoks. ja kokkuvõttes selline ongi komisjoni ettepanek see on üsna tehniline. kahjuks äh, maakasutuse kaudne muutus on väga tehniline valdkond. ja ma arvan, et see, millega me oleme välja tulnud, on võimalikult tasakaalustatud äh, lahendus ja seda toetavad parimad teadusuuringud, kõige paremad andmed ja kõige olulisem on see, et see on täielikult kooskõlas uuenevate taastuvenergia direktiivi tekstiga. me teame, et olukord võib muutuda. me peame delegeeritud õigusakti puhul vaatama, et see äh, oleks ka tulevikus asjakohane ja sellepärast komisjon jälgib arenguid vastavas valdkonnas ja hiljemalt teisel juulil kaks tuhat kakskümmend üks vaatame läbi nii äh, hilisemad teaduslikud andmed äh, ja kui vaja, siis ka valitud lähenemise. ja nagu alguses ütlesin, nüüd ähm, saavad kodanikud anda tagasisidet ja huvitatud osapooled saavad tagasi anda, tagasisidet anda kuni kaheksanda märtsini ning äh, komisjon korraldab ka viiendal märtsil ekspertide rühma koosoleku ja meie praegune plaan on, et komisjon võtaks selle delegeeritud õigusakti vastu õigeaegselt, et esitada seda parlamendile ja nõukogule enne äh, valimistega seotud äh, vaheaega, nii et äh, praegu meil on selline olukord, et meil ei ole lisaaega, aga see on võimalik ja kui me seda teeme, siis on parlamendil kaks kuud aega Äh, vaidlustada seda delegeeritud õigusakti, et see ei jõustuks ja seda perioodi saab pikendada veel kahe kuu võrra. seda tahtsingi öelda ja olen äh, muidugi väga huvitatud kommentaaridest, mis liikmetel on. aitäh ja nüüd paluksin siis raportööril härra Blanco Lopesil rääkida sellest projektist. suur aitäh teile, härra esimees lugupeetud daamid ja härrad. ITRE-s esitati täna komisjoni ettepanek kriteeriumite ähm, äh, avaldamiseks äh,, mis puudutavad taastuvenergia kasutamist delegeeritud õigusaktide läbi ning et kõik teavad, kui pikad on olnud äh, selleteemalised arutelud ning minu meelest äh, jõuti põhimõttelise kokkuleppeni ning oodati lihtsalt uut delegeeritud õigusakti. see on tõeline väljakutse, et, et, et jõuda kokkuleppele esimese põlvkonna biokütuste tootmiseks taaska- kasutuses olnud maadel, see puudutab ka metsade raiumist, emissioone ning töökohti. ettepanek eh, paneb paika ka eh, eh, toorainet, rõhub maakasutusküsimustele ning parlamendi nõudmistele. nagu direkt- kokku lepiti, lubatakse Äh, arvesse võtta kõiki madala riskiga biokütuseid, ilma et oleks midagi, miskitki neist välja jäetud. Äh, vastab kooskõlas WTO reeglitega, kuid sellest hetkest peale, kui delegeeritud õigusakti projekt ähm, avaldati, on paljud öelnud, et kui soovime selle probleemi tõeliselt lahendada, on vaja äh, praegused äh, vajakajäämised lahendada ning samuti eh, tuleb eh, salajane seljatagune tegutsemine lõpuks ometi ära kaotada ning selleks ma tahaks esitada komisjonile kaks mõtteavaldust. tundub vähe eh, argumenteeritud olevat väikede, et komisjon piirduks kümne protsendiga kõrge süsinikusisaldusega maade osas see on kindlasti madalam kui neljateist ehm, protsendine piirmäär, millest raport räägib. ma tahaksin teada, miks te pakute välja kümmet protsenti, mitte madalamat ehm, määra ehm, või lävendit, mis oleks turvalisem. samuti räägitakse lisandidest sertifitseerimiseks. erinevad organisatsioonid pöörasid tähelepanule äh, sellele, et on mitmeid äh, õigustühikuid, näiteks äh, võidakse kinnitada biokütuseid väheohtlikeks, äh, kuid samas nad seda ei ole. kui asi puudutab maa-alasid, mis on siin kaks kuni viis hektarit suured, ma tahaksin teada, kas te olete mõelnud selle peale, milline selliste erandite mõju võiks olla. meil on praegu äh, võimalus äh, lahendada äh, biokütusega seotud probleemid, mis äh, aitab ühtlasi lahendada ka metsade maharaiumise vastu võidelda. meil on vaja selgeid kriteeriume selleks ning meil peaks olema ka piisav kontrolli- ja jälgimissüsteem, et seda delegeeritud õigusakti toetada, peab komisjon ettepaneku üle vaatama. bioenergia, mis oleks tõesti jätkusuutlik, on hädavajalik selleks, et jõuda eh, heidete neutraalsuseni eh, ning eh, et me saaks elada elamiskõlblikus maailmas no.. Thank you very much. suur aitäh. nüüd saab sõna härra Kelly Rahvaparteist. suur aitäh komisjonile nende sõnavõtu eest ning äh, laiapõhiselt öeldes äh, ning äh, on äh, mitmesuguseid küsimusi, mida peaks esitama, mis on väga tähtsad. oleme kõik nõus sellega. üritame jõuda võimalikult madala süsinikupõhise majanduseni, mõtleme sealjuures ka biokütuste kasutusele võtmisele ning mul on sellega seoses mitu küsimust. kui parlament äh, Eh, märtsis selle, ta ei aruta ning see läheb aprillini, parlament selle tagasi lükkab, siis eh, peab sellega tegelema hakkama uus parlament. kas see oleks nüüd tõsi ning teine, teiseks härra Lope, Blanco Lopes eh, rääkis kümnest protsendist, tundub olevat üsna laest võetud praegu mõistlik oleks kaheksa protsenti, milline loogika on kümne protsendi taga, kas äh, sellega äh, on seotud, äh, kas see on seotud Junckeri aruteludega Donald Trumpiga ning mis puudutab nüüd söötismaa kasutamist, kuidas te saate seda otsust tegelikult ellu viia ning kas on olemas mingisuguseid õigustatavaid põhjendusi äh, selle öö, eh, otsuse laiendamiseks söötismaadele ning lõpetuseks see peaks eh, olema nüüd, eh, kui peaks WTO poolt olema mingisugust kaebust et, et kümme protsenti on WTO reeglite kohane ja aktsepteeritav. ja kuidas te kavatsete kõiki seda jälgida? et kõik need imelised asjad, mida te pakute, tegelikult äh, ka ellu viiakse, see oleks väga huvitav teada. Äh, järgmisena peaksin mina sõna saama. ma olen variraportöör olnud ECR-i jaoks, aga härra Kelly äh, esitas juba minu küsimused, nii et ma tahaksin nüüd, et härra Mets võtaks sõna <laughs> see pole päriselt mina, aga pole hullu, aitäh teile visiidi eest Euroopa Parlamenti ja aitäh teile teie ettekande eest. pean teile selge sõnumi saatma. Eh, teie ettepanek ei ole praeguste väljakutsete kõrgusel, te üritate eh, hoida tasakaalu kaubanduspoliitika ja keskkonnakaitse vahel. aga eh, kuna üritate äh, Eh, täiesti eh, seostamatuid asju kokku panna, siis eh, läheb see väga rappa ning räägite näiteks massilisest biokütuste kasutamisest, mille aluseks on palmiõli. Teie teod ei lähe kokku teie sõnadega, te tunnistate Eh, kui äh, negatiivsed traagilised tagajärjed on äh, õlipalmide kasvatamisel kliima jaoks, äh, keskkonna jaoks, põlisrahvaste jaoks, looduse jaoks, aga samas te jätate massiliste erandite võimaluse, mis võimaldavad Euroopal endiselt sisse tuua massilistes kogustes palmiõli. mitte miski ei näita, et äh, väiketootjad, palmiõlitootjad on kuidagi viisakamad kui suurtootjad. me kõik teame, kui osavalt äh, hargmaised ettevõtted äh, tükeldavad maavalduseid ja niimoodi oma kohustustest kõrvale hiilivad teiseks, kui me räägime söötismaadest, see ei ole väga asjakohane, sest me teame, et need söötismaad on olulised bioloogilise mitmekesisuse säilitamiseks ning ökosüsteemide säilitamiseks. kolmandaks on naiivne Eh, loota usaldusväärsete sertifitseerimismeetodite peale, sest tihtipeale eh, tähendavad need lihtsalt laiapõhjalist rohepesu. kokkuvõtteks võib kindlalt öelda, et meie kaubandussuhete säilitamiseks Malaisia ja Indoneesiaga otsustate te ohvriks tuua ehm, troopilised metsad ning seesama eh, pragmatism Eh, sunnib teid ka muudest eh, küsimustest nagu sojast kõrvale vaadata. teame, et soja kasvatamine tekitab eh, rohkem kasvuhoonegaase kui fossiilkütused. võitjaks saavad siin ainult rahvusvahelised hargmaised ettevõtted, kes, keda ei huvita keskkonna ja sotsiaalne kahju ning nagu ikka, keskkond, loodus, loomad ning inimkond on need, kes suurelt kaotavad. härra volinik, keda pole siin, öelge talle palun edasi. ma loodan, et komisjon vaatab oma lähenemise uuesti üle ning esitab Euroopa Parlamendile eh, delegeeritud õigusakti ettepaneku, mis eh, eh, aitaks tõesti edasi liikuda, mitte meid tagasi viia. tänan väga, järgmisena härra Marta. tänan proua Mess, ähm, paljud minu argumendid juba ütles ära, kuid samas on alati hea neid meeles pidada. kui ma kuulsin komisjoni delegateeritud õigusabi, siis oli mul üks äh, hüüatus ja üks küsimus. ma, äh, hüüatus oli, kas nad on lolliks läinud ning teiseks, millised on need in, Indoneesia ja Mal, äh, Malaisia piirkonnad, kes äh, selles äh, projektis osalevad. Te rääkisite teadusandmetest, aga ei rääkinud kunagi ühiskondlikest andmetest. neljapäeval, nagu te teate, äh, siin Brüsselis noored äh, me avaldavad meelt, kes nõuavad massimõrva lõpetamist ja komisjon nii reaktsioon paar kuud enne parlamendivalimisi on äh, Äh, äh, rääkida äh, sellest, kuidas säilitada kaubandussuhteid hargmaiste ettevõtetega, see on tähtsam kui planeedi päästmine. kas me oleme hulluks läinud? see on äärmiselt halb sõnum, mille me edastame, nagu ütles kolleeg Mess. Te usaldate hargmaiseid ettevõtteid, et, et et, et suurettevõtted hagivad oma maa, maa väikesteks äh, Äh, tükkideks, et äh, niimoodi tingimusi täita. kas te äh, teate, et maakeral on ainete vajadus aina suurem, bioloogiline mitmekesisus aga väheneb, nii et kokkuvõttes keskse tähtsusega küsimus. ma loomulikult lükkan see ettepaneku tagasi ja loodetavasti teie konsultatsioon kodanikuühiskonnaga toob kaasa jäiga ei teie ettepanekule, sest juba bioloogiline äh, biokütus eh, palmiõli kohta on täielik jama ja nagu ütles kolleegid, see on kõige kahjulikum ja kõige saastavam kütus kogu maailmas. nii et eh, küsimus on nüüd selles, millised, eh, härra komisjoni esindaja, on need, millised kompensatsioonid pakuvad meile välja Indoneesia ja Malaisia, et te selliste asjadega nõus olete? kas veel on küsimusi? tundub, et ei ole. siis ma annan sõna härra von Stenile. suur aitäh kommentaaride, küsimuste eest. loomulikult ma esitan need edasi ka volinikule, keda täna siin ei ole, aga ma vastaksin mõningaid selgitusi jagaksin mõningaid selgitusi, kõigile vastust mul ei ole. kõigepealt äh, härra Blanco Lopez tõstatas küsimuse lävenditest, teda ei ole võib-olla enam siin. kümneprotsendine lävend taheti teada, miks see valitud on, arvan, et on õiglane öelda me võtsime üsnagi konservatiivse lävendi kümme protsenti, et garanteerida, et äh, et olla veendunud, et, et kärbitakse kasvuhoonegaaside heidet biokütuste tootmisel. selge on ka see, et sellise lävendiga, see on ka vastuseks mitmetele teistele märkustele, et palmiõli langeb kõrge riskiga biokütuste sekka ning ma ei saa seega lihtsalt öelda, kuidas võib öelda, et see mida me tahame, on staatus quo jätku. me paneme mitmed turvaklauslid juurde, et garanteerida, et biokütused, mida eh, toetab taastuvate energiate direktiiv, ka tõesti aitaks kokku hoida ning eh, eh, ning äh, kuidas teha äh, kõik selleks, et äh, sellega ei kaasneks rohk-, suurenevad kasvuhoonegaaside heited ning ning põllumaade kasutamine. biokütusena kasutatakse palmiõli aina vähem, välja arvatud väga konkreetsetel juhtumitel, kus on võimalik garanteerida, et tegemist on madala riski e, määraga biokütusega. arvan, et see on üsnagi hästi paika pandud ning me tõesti kasutame seda ainult juhtumitel, kus on selged tõendid selle kohta, et äh, sellel on lisandväärtus, kus on äh, asjaga segatud väiketootjad, kellel on nende kriteeriumite täitmisega suuri raskusi ning äh, kus on suur võimalus tavade parandamiseks. nii palju siis kümneprotsendilisest lävendist alati on võimalik äh, vaielda, meie leidsime, et kümme protsenti on äh, õige äh, arv. see on piiravam kui neljateistprotsendine piirmäär, mida enne mainiti ning see ilmselgelt jätab välja näiteks palmiõli, millel on tugev, mille, mis on jätkusuutmatult toodetud nii et äh, selge on see, et äh, selliste kriteeriumitega äh, saavad need piirmäärad hakkama. ning oleme definitsiooni väiketootjate kohta samuti sulgudesse paika pannud, sest meil olid ka omavahelised arutelud selle kohta, me tahaksime teada, millised on arvamused selle dokumendi tootmise kohta, ütlesime kaks kuni viis nii et loomulikult oleme valmis ka üle vaatama argumente selle kohta, kuidas defineerida väiketootjat. see, mis puudutab härra Kelly poolt küsitud eelkõige sojad, siis soja on täiesti teistsugune juhtum kui palmiõli. arve vaadates on selge, et sellist laienemist ei ole näha ette ning soja eh, või biokütused, mis on soest toodetud, võivad aidata võrreldes fossiilkütustega märksa eh, rohkem kokku hoida kasvuhoonegaaside heidet ning eh, loomulikult on võimalik, et andmed muutuvad, igatahes me jälgime neid andmeid väga tähelepanelikult ning kui vaja, loomulikult muudame kas lähenemist või alusandmeid, mis lisandina on pandud delegeeritud õigusaktile juurde. meie nägemus on selge, et see vastab WTO nõuetele, sest äh, see paneb paika objektiivsed kriteeriumid, see ei äh, keskendu ainult üht tüüpi biokütusele selge on see, et kriteeriumid loomulikult eh, hõlmab teatud liiki biokütuseid, kui delegeeritud õigusakt ise ei defineeri eh, selliseid eh, biokütuseid, mis on kas kõrge või madala riskimääraga, vaid nendega tegelevad täiesti objektiivsed kriteeriumid. ning jälgimise kontroll on loomulikult oluline küsimus. Õnneks on võimalik neid eh, küsimusi praegu kontrollida kui varem eh, satelliitfotode eh, abil ja nii edasi, kuid nagu muudki jätkusuutlikkuse kriteeriumid, mida kontrollitakse, et oleks neid küsimusi võimalik jälgida ja kontrollida, siis ma arvan, et proua Metsa küsimustele ma eh, juba vastasime, meie leiame, et sertifitseerimine on võimalik, kontroll on võimalik eh, ning eh, arvame, praegune direktiiv mitte ainult biokütuste osas, vaid muude jätkusuutlikkuse osa, küsimuste osas toetub erinevatele skeemidele, mis vastu võetakse ning mis tõendatavalt vastab jätkusuutlikkuse kriteeriumitele ning ma arvan, et sama võiks olla võimalik öelda äh, Luki tüüpi kriteeriumite puhul. soja puhul ma juba vastasin. me ei leia, et see oleks võrreldav palmiõliga. loomulikult äh, kurbusega kuulen, et te olete juba otsustanud, et olete selle delegeeritud õigusakti vastu ja see tek-, toob mind küsimuse juurde, mis siis saab. sellisel juhul peab komisjon äh, esitama uue ettepaneku ning äh, see peaks äh, toimuma järgmise parlamendikoosseisu ajal, sest ausalt öeldes ma ei näe mingit võimalust, et seda peaks olema võimalik teha kuidagi teisiti. ma loodan, et ma vastasin enamusele teie küsimustest nüüd toimub avaliku konsultatsiooni faas, äh, nagu ütlesin, viiendal märtsil toimub meil kohtumine, kus osalevad eksperdid ja liikmesriikide esindajad ning hea meelega ootame ka Euroopa Parlamendi eksperte äh, sellele kohtumisele, sest äh, me sooviksime, et protsess oleks läbipaistev ja avatud ning mitte ei ürita me midagi peita ega varjata, tahaks, et tulemused oleks head, me teame, et teema on keeruline, ootan äh, väga lahendust, ma tean, et seal lihtsaid lahendusi aga pole. nii et nagu ütlesime algusest peale, oleme teadlikud, et äh, oi, juba esmaste otsuste puhul, mille kohas otsustajad langetasid, on poliitikasuund juba paika pandud, nüüd on vaja lihtsalt detailid paika panna, kriteeriumid on ka olulised, aga arvan, et kaasotsustajad otsustasid, et need kaks kategooriat peaks olema paika pandud, kus esialgu me vähendame kasutamist ja siis lõpetame järk-järgult selle, et tootjatel oleks võimalik reageerida, kui nad suudavad leida ähm, tõendeid selle kohta, et nende tegevus ei tähenda metsade maharaiumist äh, või et ei äh, teki pinnase süsinikuga rikastamine, nii et äh, loodame, et parlament on võimalik, võimeline seda ettepanekut toetama. lõpetan nüüd ära, härra esimees, ning oleme valmis kahepoolseteks läbirääkimisteks. samuti ka peaks olema tehnilisemates küsimustes võimalik äh, omavahel asja arutada. aitäh, härra von Steen, aitäh teile küsimuste eest, kallid kolleegid, me oleme ikka veel ajast ees aga läheme ikkagi järgmise päevakorrapunkti juurde, milleks on aruanne käimasolevate institutsioonide vaheliste läbirääkimiste kohta. me räägime siin ettepanekust võtta vastu Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määrus, millega luuakse teadusuuringute innovatsiooni raamprogramm Euroopa Horisont ning kehtestatakse selle osalemis- ja levitamise eelkirja, eeskirjad. ma meenutaksin teile, et teine läbirääkimiste voor toimus kahekümne üheksandal jaanuaril sellel aastal ning ma annaksingi sõna Dan Nikale kaheks minutiks, palun. So uh, good afternoon, thank you so much. tere pärastlõunat, suur tänu. suuri arenguid pole olnud viimasest korrast, kui aru andsin täna kohtus nõukogu ja nüüd me ootame nende seisukohta, sest praegusel hetkel ei ole või siiamaani ei ole nõukogu olnud väga paindlik. neljapäeval toimub järgmine läbirääkimiste voor, nii et äh, kõiki suuri punkte tuleb arutada neljapäeval ning me anname teile selle kohta siis ka infot kahjuks praegusel hetkel ei ole üheski suures küsimuses edusamme tehtud, ükskõik, kas me räägime siin menetlustest, VKE-dest, lisadest, kohaldusala laiendamisest ja nii edasi. nii et see oleks minu poolt selline lühike ülevaade selle kohta, mis on toimunud kahes läbirääkimiste voorus aitäh, tundub, et tegemist on raske küsimusega, nagu te ütlesite, järgmine läbirääkimiste voor toimub siis neljapäeval. proua Toia, teie soovite sõna saada, vabandust, ma ei näinud teid. jah, ma tahaks äh, tulla selle juurde, mida ütles kolleeg Nika kes üritab neid asju ajada kolmepoolsetel läbirääkimistel. ma saan aru, et see teema on väga keeruline eh, ning eh, toetan kolleegi raportööri ning eh, tahaksin täpsustada hmm, et on selge see, et äh, algatus, mis puudutab VKE-sid, ajutisi meetmeid, et toetada äh, alginnovatsiooni ning ka kahemiljardilist äh, finantseeringut äh, eelarvest. ma saan aru, äh, kuhu sellega tahetakse jõuda. kas tahetakse Euroopa ähm, innovatsiooninõukokku sellega minna? ma saan aru, mis on alguses tahetud selle kohta öelda ning äh, tahaksin küsida, kas innovatsiooninõukogus on võimalik defineerida seda kahte ja poolt miljardit, mis alguses otsustati, kas võiks olla seal ka eraldi kvoot, rääkisime mitme, et umbes seitsekümmend protsenti peaks minema VKE-dele tegevuse jätkamiseks niisiis, kas oli teises või kolmandas sambas, aga et oleks see defineeritud täpne protsent, meil on vaja täpselt, konkreetselt vaja näidata Euroopa Parlamendina, Euroopa Liiduni, et VKE-sid ei jäeta kõrvale. me toetame edasi innovatsiooni, nagu seda seni oleme tahtnud öelda, mis on väga oluline tuli, tuleviku jaoks, minu jaoks on see väga tähtis, vastasel korral me muudkui teeme suure, ka suure linna käega täpse pesagi, seega peame eh, tegutsema. see on oluline nii nõukogu kui parlamendi jaoks, parlament on hääletanud, peame eh, mõtlema selle peale, mida me hääletasime sest eh, ka komisjon peab arvesse võtma, et milliseid otsuseid parlament on langetanud ja sisust me ei taha kõrvale jääda, vabandust, kui ma pikalt rääkisin, aga minu jaoks on see väga oluline punkt ka minu fraktsiooni jaoks. You haven't gone for a long time at all. Mr Nika, would you like to respond? Te ei rääkinud väga pikalt, härra Nika, kas te tahate vastata? jah, kinnitan, et see küsimus on päevakorras see, mis praegu tekstis kirjas on, see kaks koma viis miljardit eurot, Äh, see on ka meie ettepanekus, arutame seda nüüd nõukoguga, siis äh, eraldised VKE-dele, see kõik on meie tekstis kirjas. siin on kaks võimalust. kui nõukogu on piisavalt paindlik, et äh, parlamendiga läbirääkimisi pidada, siis jõuame läbirääkimistega lõpule märtsikuus kaks tuhat üheksateist. kui mitte, siis järgmine ametiperiood lõpetab need läbirääkimised ka märtsikuus, aga kahe tuhande kahekümnendal aastal. kahjuks ei ole siin väga palju, mida me saaksime teha. meil on selge enamus, selge enamus meie selja taga to, toetus kõikidelt fraktsioonidelt ja niikaua, kui nõukogu seisukoht äh, ei ole üldse paindlik. Neil ei ole mandaati nõukogult järele anda kas või protsentki, siis on meil väga raske edasi liikuda. nii et meie jaoks nad kas on valmis läbirääkimisi pidama ilma, et meie ei peaks ohverdama kõige tähtsamaid punkte või siis märtsis kaks tuhat kakskümmend lõpetavad nad arutelud selle raporti üle. tundub tõesti olevat väga keeruline. härra Eeler, palun. tegemist on keerulise küsimusega. ühelt poolt äh, kõik fraktsioonid on välja toonud nende jaoks kõige tähtsamad küsimused. ja me ei tohiks nii palju muretseda, sest me ei pea võib-olla loobuma mitte millestki, sest me teame, et rohelised ilma viiteta Pariisi kokkuleppele e, ei ole nõus mitte millegagi, siis sotsidel on oma VKE-de programmi eelised. meie tahaksime näha e, siin kiirmenetluse puhul paranemist. nii et on täiesti selge, et sellises olukorras parlament ei ole valmis tähtsates küsimustes järele andma. kas on parem läbi rääkida järgmisel koosseisul, mõeldes mitmeaastase finantsraamistiku peale? ma ei usu seda, sest kui me jõuaks kokkuleppele ja suurem osa fraktsioone toetaks seda, siis meil oleks palju parem positsioon eelarve üle läbirääkimistel. varem oli nii, et eelarve pandi paika ja siis me leppisime kokku, et äh, kuidas siis parlamendi soovidega arvestada. kui aga põhilistes küsimustes nõukoguga kokkuleppele jõuda, nii et parlamendi seisukohtadega on arvestatud, siis on ka meie läbirääkimiste positsioon palju parem, sest ka liikmesriigid on teatud küsimustes kokku leppinud ja väga raske oleks siis seda kõike lihtsalt nii-öelda kärpida. varem öeldi, et me ei räägi kärpimisest, me kärbime ja saage üle. nii et tehniliselt oleks tegelikult eelnevalt nõukoguga kokkuleppele jõudmine hea, sest siis äh, hakat-, sest vastupidises olukorras äh, hakatakse numbritest rääkima alles järgmisel aastal. nii et põhimõtteliselt oleks tõesti mõistlik kokkuleppele jõuda. nüüd praktiliselt seda kõike vaadates, jah, siin on õigusliku aluse küsimus, keerulised lahendused ka selles mõttes, et meil on äh, kolmepoolsed läbirääkimised, mis põhinevad parema õigusloome põhimõtetel. me ei ole siin küll kaasotsustajad, aga kolmepoolsed läbirääkimised käivad. ja lõpus tuleb meil siis otsustada, kas saavutatud kompromiss äh, on väärt seda, et me osaliselt loobume oma õiguslikust seisukohast. ma arvan, et me ei kaotaks midagi ja meil on võimalik palju võita. ja üleüldisemalt minu viimane lause oleme praegu täiesti tupikseisus. meil on umbes seitse lipulaeva projekti tervisest kvantideni ja suurema osa puhul me tahtsime saada teatud summa ja konsortsiumite toetuse taha, aga nüüd on probleemiks see, et see võtab aega, tegemist on keerulise küsimusega. meil on suured äh, eesmärgid, aga me ei saa üldse anda vihjeid selle kohta, et milliseid konsortsiumeid nad peaksid moodustama. Horisont kaks tuhat kahekümne puhul oli võimalik öelda, et me rahastame selliseid konsortsiumeid, mis on kooskõlas Horisont kaks tuhat kakskümmend kriteeriumitega, aga suure tõenäosusega nüüd tulevikus see ei puuduta mitte kon-, Horisont kaks tuhat kakskümmend kriteeriumeid, vaid järgmise programmiperioodi kriteeriumeid, nii et juba praegusel hetkel me lipulaeva algatusi blokeerime, sellepärast et me ei saa täpselt öelda, et milline on kurss, kas me tahame lipulaeva algatust Horisont kaks tuhat kakskümmend kriteeriumitega, mis aga siis pärast kahe tuhande kahekümne esimest aastat enam ei passi raamistikku. või me ütleme, et oodake, niikaua, kuni me oleme ära otsustanud, milline on olukord pärast aastat kaks tuhat kakskümmend üks, aga siis me ei saa e, ettevalmistavat e, etappi rahastada, sellepärast et me rahastaks midagi, mida pole olemas õiguslikult, nii et nüüd tuleb mõelda, mida me taktikaliselt ja poliitiliselt soovime saavutada. Brexiti pärast juba me ei otsusta järgmiste programmide üle, me tegelikult blokeerime innovatsiooni ja väga paljusid projekte. nii et nüüd tasuks tõesti proovida ükskõik mida selleks, et jõuda korralikule kompromissile. ma tahaksin praegusel hetkel vältida hääletust, kus äh, enamus toetab, me peaksime saavutama sellise tulemuse, kus kõik toetavad. kui see toimib, siis me teeme väga palju ähm, sidusrühmade jaoks äh, näed, nähakse, et Euroopa Liit on võimeline tegutsema ja see tugevdaks ka meie läbirääkimiste positsiooni järgmistel aastatel eelarve üle, sest nõukogu näeks, et nad ei saa kärpida, kuna numbrid on paigas. Neil on väga lihtne öelda, kui numbrid pole paigas, et kärbime. hästi. see on tõesti väga keeruline küsimus. Läheme nüüd järgmise punkti juurde, mis on sama keeruline, nii keeruline, et seda tuli kohe edasi lükata. ja järgmine päevakorrapunkt viisteist digitaalse Euroopa programmi kehtestamine ajavahemikuks kaks tuhat kakskümmend üks kuni kaks tuhat kakskümmend seitse. annan teile teada, et esimene ja ka viimane läbirääkimiste voor toimus kolmeteistkümnendal veebruaril ning ma annaksin nüüd sõna Angeelika Mlinarile kaheks minutiks. aitäh, esimees ja tõesti, tegemist on äh, positiivse teema ja lihtsa teemaga, nagu te ütlesite, eelmisel kolmapäeval edukalt lõpetasime esimese ja ka ainsa kolmepoolsete läbirääkimiste voolu nõukogu oli vägagi valmis koostööd tegema ja seega jõudsime me kokkuleppele poliitilistes lahtistes küsimustes pärast seda, kui kuus vooru tehnilisi äh, kohtumisi oli juba maha peetud. tulemus on tasakaalus, paika pannakse programmi kohaldusala ja eesmärgid. poliitiliste küsimuste all, mille üle läbi räägiti, tahaksin välja tuua järgmised. kõigepealt äh, eesmärkide rakendamine Ähm, on nii et, paika pandud, et äh, tuleb äh, ka äh, kohandada praegust määrust, sest muidu ei oleks seal mitte mingit mõtet, kui me ei kasuta ära siin sünergiaefekte. isegi nagu, kui see on harmoniseeritud, on siiski komisjonil piisavalt mängimisruumi teiseks, parlament kinnitas, et eetilisest mõõtmest peetakse kinni ja et äh, eraldi meede töötatakse välja ähm, tehisintellekti jaoks ja tulevases raamistikus tuleks ette näha ka eetilised juhised, mida tehisintellekti kõrgetasemeline töörühm komisjonis peaks siis välja töötama. ja komisjonile antakse võimalus eetiliste kontrollide läbiviimiseks äh, ja rahastus lõpetada, kui projekt ei pea nendest nõuetest kinni. kolmandaks, digitaalsete ristumiskohtade osas jõuti ka kokkuleppele selleks, et tegemist oleks avatud, läbipaistva ja konkurentsivõimelise äh, menetlusega. tekst ainult osaliselt, nagu siin juba toodi välja probleeme, äh, on selline, kus komisjoni, vabandust, nõukogu mandaadist on horisontaalsed küsimused välja võetud. meie oleme nõus lisama selle eelmise nädala saavutatud kokkuleppe, aga samas jääksime me selle seisukoha juurde, mil, mis töötati välja detsembrikuisel täiskogul hääletuse kaudu. ja me ootame nüüd äh, kirjalikku kinnitust nõukogult. tahaksin tänada komisjoni Nad olid väga toetavad kogu menetluse ajal, täpselt samamoodi nagu ka Rumeeniat kui eesistujat, sest nad pingutasid palju kuni põhimõtteliselt läbirääkimiste viimase minutini. suur tänu, isegi kui Jirši Pušikut pole kohal, tahan tänada tööstuskomisjoni esimeest, tema juhtis kolmepoolseid läbirääkimisi ja lõpetuseks suur tänu ka komisjoni sekretäriaadile ja minu kaastöötajatele suurepärase töö eest. aitäh! aitäh aplausi eest! see on teile, härra Puusekile ja meie komisjoni töötajatele. ma loodan, et annate siis härra Puusekile need suurepärased ja välja teenitud komplimendid edasi. nüüd viimane punkt meie päevakorras Euroopa ühendamise rahastu loomine, kolmepoolsed läbirääkimised toimuvis, toimusid jaanuaris, kahekümne teisel jaanuaril ja täna õhtul vist on järgmine voor, kui ma õigesti aru saan. ning proua Virkunen, palun andke meile infot siis esimese vooru kohta. sest te vist ei saa meile anda infot selle kohta, mis täna toimub ja, ja härra esimees ja tõesti tegelikult viimases voorus pärast viimast vooru ma andsin juba infot selle kohta, mis toimus esimest korda, me keskendusime tõesti vägagi transpordi osale ja täna me jätkame ka transpordiga me ei ole nii palju tegelenud energia digitaalsete küsimustega kolmepoolsetel läbirääkimistel, aga meil oli tehnilistel kohtumistel see päevakorras ja me tegime suuri edusamme. ja nüüd tahame veel ühe vooru pärast tänast vooru korraldada ja suure tõenäosusega jõuame kokkuleppele märtsikuus, nii et me saaksime märtsis ühisel komisjoni koosolekul transpordikomisjoniga hääletada ja siis me saame hääletada täiskogul aprillikuus, aga tõesti, me energia ja digitaalküsimustega me siiamaani veel väga palju pole tegelenud, aga kes teab, täna õhtul võib-olla alustame siis energiaga okay,. Thank you, now in case they don't come to an agreement. aitäh ja juhul, kui te täna õhtul kokkuleppele ei jõua, siis veel üks voor on seitsmendaks märtsiks juba ette nähtud, nii et loodame, et see ei peagi toimuma kas teil on muude küsimuste all midagi tõstatada, tundub, et ei ole, siis annan teile teada, et järgmine koosolek, mis oli esialgselt ette nähtud neljandaks märtsiks, on tühistatud. nii et tegelikult toimub järgmine koosolek esmaspäeval, kaheksateistkümnendal märtsil kella kolmest pärastlõunal kuni poole seitsmeni õhtul. sellega on meie koosolek lõppenud. suur tänu kõigile panuse eest. aitäh!